So you have the chance to take it away from ah, you when you want. Yes. It is a good hearing always. Dear colleagues, I think uh, kallid kolleegid, ma arvan, me peaksime alustama oma esimese suvevaheaja järgse koosolekuga. tervitan teid kõiki. meil seisab ees terve rida päris keerulisi kuid ning tahaksin alustada esimese päevakorrapunktiga, milleks on päevakorra kinnitamine. ning palun palun äh, soostuge ka muudatustega, mida ma pakun välja päevakorrapunkti, päevakorras punkt seitse nimelt, mis on proua Manescu raport äh, üle-euroopaliste telekommunikatsioonivõrkude kohta tema teavitas sekretäriaati, et tema täna kahjuks siia ei jõua selleks, et oma arvamuse projekti esitleda, sellepärast et tal on mingeid muid kohustusi ning ta on palunud, et see vahetataks ümber proua Ferrakuts opiniooni äh, punktiga, mis on punkt kakskümmend kuus, merendusteema ja kalandusteema, et seda siis arutataks homme kell neli kolmkümmend ja tema äh, proua raportöör on ka nõus selle muudatusega ja variraportöörid on samuti võtnud vastu selle ettepaneku, nii et see oli minu esimene ettepanek muudatuse kohta päevakorras ja teine puudutab hääletusi. ettepanek on tehtud kahe hääletuse osas, mida me tahaksime välja võtta oma päevakorrast üks on punkt kolmteist, mis toetab maaelu arengu, Põllumajandusfondi antavat maaelu arengu toetusi, proua Schröter, ja siis neliteist ja kuusteist, üks puudutab siis riigihankeid ja, ei viisteist ja kuusteist riigihankeid <clears throat> ja kuusteist samuti puudutab hankeid, proua Manescu, äh, need hääletused toimuvad oktoobris, kümnendal või üheteistkümnendal oktoobril ning arvestades seda, kui palju muudatusettepanekuid on esitatud nendele raportitele eh, ja rap-, arvestades raportööride ja variraportööride palveid, siis sellepärast on see muudatus ta-, <clears throat> küsitud. kui teil mingeid muid ettepanekuid ei ole, siis eh, küsin, kas võime päevakorra koos nende muudatustega vastu võtta nõnda siis on päevakord vastu võetud, samuti tahaksin teavitada teid sellest, et see on avalik koosolek, seda on võimalik internetist jälgida ning äh, ja need ajavahemikud, mis on meil siin märgitud praegu asjade arutamiseks, need on lihtsalt indikatiivsed, sest kunagi ei tea, kuidasmoodi meie arutelud lähevad iga hetk meil tuleb siin ette erakorralisi asjaolusid, nii et võtke palun see võimalus ka teatavaks, et ajad võivad nihkuda. siis läheksin päevakorra punkti number kaks juurde, nimelt koosoleku protokolli kinnitamine. koosolek kahekümnendal ja kahekümne esimesel juunil kaks tuhat kaksteist, protokoll on teile laiali jagatud ning loomulikult eh, ne loetakse koosoleku lõpul vastuvõetuks, kui keegi ei ole selle koosoleku jooksul tõstatanud mingisuguseid vastuväiteid. kolmas päevakorrapunkt. regionaalarengu komisjoni kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta koosolekute ajakava projekti vastuvõtmine. seda juba me oleme korra arutanud ettepanek on ka teile laiali jaotatud ning samuti pakuksin välja, et loeme sellegi vastuvõetuks, koosoleku lõpuga, kui keegi vastuväiteid ei esita. kui tahate vastuväidetega välja tulla, siis ütleksin teile seda, et me oleme teinud oma parima selleks, et see graafik oleks võimalikult hea ja see oligi see läbirääkimiste tulemus, administratsiooniga peetud läbirääkimiste tulemus. siis juhataja teadaanded ja lubage, et ma hetke pärast nendega lagedale tulen sest äh, ma räägin neist hiljem, sest siis saab volinik asuda oma ettekande juurde niipea kui võimalik, sest tal tuleb punkt kell neli ära minna, et minna transpordikomisjoni ette. nii et ilma pikemata annangi härra volinik teile sõna, meenutan vaid oma kolleegidele ühte asja, nimelt enne suve me alustasime arutelu ja ja leppisime kokku, et me tahaksime Siim Kallast kuulata, muuhulgas just seoses selle Euroopa ühendamise rahastuga ja pärast ettekannet on veel aega ka natukene küsimustele vastata, nii et palun, härra Kallas, teil on sõna. suur tänu, daamid ja härrad, tere pärastlõunat. Ah, kallis Danuta, auväärt par-, parlamendiliikmed ma tahaksin teid siiralt tänada selle kutse eest, et vahetada arvamusi teiega Regionaalarengu Komisjonist. alati on mul hea meel parlamendis käia ja selgitada teile oma seisukohti. Läinud nädalal ütles president Barroso olukorrast riigis, liidus rääkides, ütles, et me peame ühendama ennast selleks, et meil oleks konkurentsivõime suurem ja et see kõik oleks ka Euroopa reeglitega kooskõlas. nõnda siis, Euroopa ühendamise rahastu on uus ja uuendusmeelne instrument järgmises mitmeaastases finantsperspektiivis ning eesmärgiks on arendada Euroopa ülest infrastruktuuri, mis ühendab transpordi, energia ja telekommunikatsiooni ja suuna ja rõhuasetus on Euroopa lisandväärtusele ning ühisturule. transporditaristu on öö, äh, ühtekuuluvuse jaoks esmatähtis. oleme näinud minevikus, et liikmesriigid ei loe väga prioriteeteks piiriülest taristut. see on just see põhjus, miks Euroopa ühendamise rahastu täiendab ühtekuuluvusinstrumente. ja see on ka põhjus, miks komisjoni ettepanek on panna kümme miljardit eurot kõrvale just nende reeglite järgi kasutamiseks. see on meie arutelu põhiidu ning ma hea meelega olen valmis teile selgitama igasuguseid asju, mis teile võivad mured valmistada meenutan teile kõigepealt neid põhiasju, mis puudutavad seda kümne miljardi euro mm, paketti, mida komisjon välja pani. esiteks, see kümme miljardit on ainult ette nähtud ühtekuuluvus liikmesriikide projektide jaoks. ainult nemad on abikõlbulikud, aga nemad on abikõlbulikud ka selle kahekümne ühe koma seitsme miljardi äh, paketi äh, puhul. ja samuti saadakse taotleda raha kuni kaheksakümne viie protsendi ulatuses nende ühtekuuluvusliikmesriikide poolt ja see kõik on suunatud ainult ühtekuuluvusliikmesriikide jaoks ja komisjon peab olema veendunud selles, et kõik liikmesriigid, kes äh, ühtekuuluvusliigi äh, fondi alt raha saavad, saavad kasutada oma osa sellest kümnest miljardist eurost. ja komisjon seab prioriteetseks just need projektid, mis äh, peavad silmas ka neid liikmesriikide eraldisi ühtekuuluvusfondi all. kõike seda on selgitatud komisjoni mitteametlikus dokumendis aprillist kaks tuhat üksteist Äh, mis pandi kokku pärast põhjalikke konsultatsioone Prahas ühtekuuluvus liikmesriikidega ning mis on ka teile taaskord välja jagatud. daamid ja härrad, me kõik teame seda, et transpordiga seotud kitsaskohad ja puuduvad ühendused on eriti äh, halvad ida-lääne vaheliste ühenduste vahel ja äh, need on väga vajalikud ja need toovad kaasa majanduslikke probleeme varasemad kogemused näitavad, et liikmesriigid põhiliselt vaatavad projekte, mis on siseriikliku ja piirkondliku tähtsusega ja laiemat Euroopa tähtsust ei peeta nii palju silmas. nõnda ei muudeta Euroopa ülestel äh, transpordiühendustel just igasuguseid kitsaskohti ega puuduvaid linke. ma ei taha ütelda seda, et mõned liikmesriigid on rohkem motiveeritud äh, Euroopa huvide poolt aga näiteks äh, üleeupariste võrgustike äh, juhtimine on siiski tõhusam. see annab meile keskse juhtimise all parema valiku äh, võimalused ja me saame lisada siis palju rohkem Euroopa lisandväärtust. kogu protsess on range kontrolli all ja see põhimõte kasuta või kaota on on ka motiiviks selleks, et projekt saaks õigel ajal valmis ja vastaks nõuetekohastele parameetritele ja kvaliteedinõuetele. sellega me tagame selle, et Euroopa raha kasutatakse kõige tõhusamalt ja kõige paremini ära ja täidetakse seatud eesmärgid kõige paremini. kümne miljardi euro äh, ümberpaigutamine Ühtekuuluvusfondist Euroopa ühendamise rahustusse on just mõeldud selleks, et anda täiendavaid motivaatoreid piiriüleste ja muude äh, kõrge prioriteetsusega Euroopa lisandväärtust pakkuvate projektide jaoks. ilma selle mehhanismita ei oleks Euroopa ühenduse rahastul, ühendamise rahastul võimalik anda piisavat panust ida-lääne äh, ühtekuuluvuse saavutamisele. see tähendab seda, et konkurentsi, konkurents on öö, suurem, aga kaks suuremat mureküsimust on siiski tõstatatud. see puudutab kümne miljardi mehhanismi rakendamist. esiteks on risk selles, üks, et osa raha võib kaotsi minna, mis on ümber paigutatud Euroopa ühendamise rahastusse. kui projekte ei ole piisavalt või kui ei ole kval piisavalt kvaliteetseid projekte, siis võib-olla seda raha kasutata ära. teiseks kardetakse, et bürokraatia kasvab seoses selle projektide valiku, rahaülekannete jäle, järelevalve ja nii edasi raames. alustagem kõigepealt sellest murest, et raha võib kaotsi minna. E, loomulikult me austame alati neid riiklikke rahastamispakette, nii nagu Ühtekuuluvusfondiski, aga meil on vaja, et konkurents säiliks, et me saaksime kõrge lisandväärtusega projekte, kvaliteetseid projekte. ja meil ei ole kavas mitte kasutada seda, kes ees, see mees põhimõtet. kordan, me tahame tõesti üle-euroopalist täiesti ühendatud transpordivõrku üles ehitada. selleks, et riiklikke rahastamispakette ei puudutataks, on komisjon võtnud teatud meetmed ja komisjon saab sekkuda ning näinud ette siis teatud meetmed ja komisjon hoolitseb selle eest, et iga liikmeriik äh, paneb ette piisavalt suure äh, hulga projekte, mis vastavad nendele kvaliteedinormidele ning teeme seda koos äh, Jasperi süsteemiga. ja kui on ettepanekute esitamise aeg, siis üleeuroopaliste võrgustike juhtorgan kaalub neid projekte ja komisjon näeb ette rohkem äh, äh, hankeid, äh, mis on just suunatud täpselt rahade ümbertõstmisele, ümberseadmisele Ühtekuuluvusfondist. ja siis sellest bürokraatiast. liikmesriigid ikkagi jäävad vastutajaks projektide ellurakendamise eest ja meie keskasutus puudut-, sekkub ainult valikusse ja sellega seos, projektide valikusse ja sellega seoses ei teki juurde bürokraatiat. ja projekti ellu viivad, tegutse, tegutsevad ainult võrgustike keskasutusega. ja me oleme töötanud viimastel aastatel välja väga tõhusa paberiteta süsteemi, kõik dokumendid on võimalik võrgu kaudu esitada ja lõpetuseks võin öelda, see kümme miljardit eurot on tõesti kogu selle ettepaneku keskne osa, selleks et tagada seda, et Euroopas, üle-euroopalised võrgustikud ehitatakse üles tõhusalt ja efektiivselt ka ühtekuuluvus liikmesriikides ja see ongi mõeldud selleks, et me looksime taristu, mida Euroopal on vaja. see ei ole mitte raha, mis võetakse ära ühe, ühtekuuluvusliikmesriikidelt, vaid pigem kasutatakse see raha tõhusalt ära kõikide ühtekuuluvusliikmesriikide ja kogu Euroopa Liidu jaoks. kogu läbirääkimiste protsessi käigus, mis puudutab siis ka mitmeaastast äh, finantsraamistikku, äh, ma loodan, et Euroopa Parlament toetab seda uut instrumenti. suur tänu mind ära kuulamast! Thank you, uh, commissioner. Now I would like to ask uh, Margus Piiper. suur tänu, härra volinik, nüüd härra Piiper, raportöör. arvamuse koostöö, vabandust, teil on sõna. ja, aitäh. aitäh, härra volinik sissejuhatuse eest. tänan, et te täna astusite meie komisjoni ette et ajendada oma seisukohta ja vastata küsimustele. ma leian, et äh, meil on väga palju ja terve rida õigustatud küsimusi. kui ma meenutan arutelu enne suvepuhkuste algust, siis äh, me leidsime, et meil on vaja niisugust äh, instrumenti Euroopa lisandväärtuse tagamiseks, transporditaristu väljaehitamiseks. seda enam, et niisugune kontseptsioon toob kasu kokkuvõttes kõikidele piirkondadele, ühelt poolt Ühtekuuluvusfondi kaudu Ida-Euroopa piirkondadele ja ühendamisrahastu kaudu ka Lääne-Euroopa piirkondadele see poliitika tervikuna tagab Euroopa lisandväärtuse tagamise. samas me peaksime arvestama meie komisjoni liikmete mure. valitseb kartus, et konkurentsi korras antavad teostamisele kuuluvad projektid eh, jäävad osa liikmesriiki, eh, liike halvemasse seisundisse. Nad tunnevad huvi selle vastu, kuidas on võimalik tagada, et kõik lähtetingimused oleksid ausad ja õiglased ja ka siis, kui esimene faas on lõpule viidud, et siis need, kelle projekt elluviimisele ei lähe, et neil avaneks võimalus osaleda teises faasis. see õiglase kohtlemise küsimus on väga oluline, sealjuures peame silmas õiglast kohtlemist nii piirkondade kui ka liikmesriikide puhul. ma leian, et on oluline, et me suudame oma seisukohad ühtlustada ka transpordikomisjoniga. ma leian, et kogu äh, Äh, ühte Euroopa ühendamise rahastu põhjendus on täiesti objektiivne. see sisaldab objektiivseid argumente. Te kindlasti olete tutvunud meie arvamuse projektiga, kus me täiendavalt nõudsime, et piiriülesed piirkonnad leiaksid senisest veelgi suuremat tähelepanu kuid on eriti oluline, et piirkondadesse suhtutakse ausalt ja õiglaselt ja võrdselt. kui me räägime projektikonkursside läbiviimises, siis on see väga oluline. teine moment on aga tehnilist laadi. meie regikomisjoni, siis räägime ju ka kindlasti artiklist kaheksakümmend neli. me pakume välja siinkohal kompromisslahendust. see kompromiss pole veel tegelikult leidnud kooskõlastamist täiel määral Transpordikomisjoniga see tähendab, et kui me nüüd lähtudes omas kehtivas seadusandluses suudame saavutada oktoobris ja novembris kompromissi, siis kuidas meie suudame, nii meie komisjon kui ka kom-, kui ka Euroopa Komisjon saavutada kolmepoolse kompromissi, mille me tegelikult oleme juba välja pakkunud. ühelt poolt äh, transpordikomisjoni ja regionaalarengu komisjoni vahel. selleks, et siis ähm, kolmikläbirääkimiste käigus kui tegemist on äh, üleüldise struktuurifondide küsimusega, et me saaksime selle seisukoha siis ka tingimata kaasata. Äh, see küsimus on vaja lahendada meil ühiselt ja kuidas me seda lahendame, see saab, küsimus saab seisma nii voliniku, meie komisjoni esimehe kui meie komisjoni liikmete ees, aitäh Uh, thank you. Victor Boștinaru, please suur tänu, härra Postinaru, palun. suur tänu, proua esinaine, härra volinik. mina olen üks nendest inimestest regikomisjonis, kes tervitab väga tänast kohtumist, see on olnud kaua oodatud ja väga ajakohane Äh, see ei ole väga ajakohane, sest palju parem oleks olnud seda äh, korraldada ennem seda esialgset hääletust, mis meil regikomisjonis toimus. aga hea, et ta tänagi korraldati. kaks väiksemat märkust. ideaalis meil ei ole, ei oleks meil mingisuguseid vaidlusi parlamendis või nõukogus, aga meil on äh, sest mitmed liikmesriigid on selle rahastu vastu. probleeme on ka parlamendi sees. üks saadikutest, kes rahastu eest võitleb, olen mina ning ma tervitan vägagi seda äh, muu peadirektoraadi poolt üles näidatud paindlikkust me sooviksime väga komisjonilt selgeid vastuseid, et meil oleks võimalik edasi liikuda ja töötada välja vajalikud kompromissid selle protsessi lõpus. et äh, lahend-, laheneksid vaidlused rahastu ümber ning et jõutaks ka äh, konstruktiivse triloogini. milliseid meetmeid pakub välja muu peadirektoraat selleks, et suurendada liikmesriikide haldussuutlikkust. sest see on meie peamine mure. on liikmesriike, kelle ees on endiselt mitmeid institutsionaalse ja haldussuutlikkuse probleeme. ma tuletan teile Nõukogude Liidu filmi Moskva pisaraid ei usu. parlament ei usu selliseid pühasid lubadusi me soovime, et otsused, mis siin vastu võetakse, rakendataks nii komisjonis kui ka liikmesriikides ellu. millised on tagatised, et institutsionaalne ja haldussuutlikkus tõesti tõuseb? ja muutub tõhusaks kahe tuhande neljateistkümnendaks aastaks, seda esiteks. teiseks, kas komisjon tuleb välja uute reeglitega projektide väljavalimiseks selle kümne miljardi jaoks äh, ja seda määruse kujul. Need reeglid peavad olema parlamendi jaoks ju teada, ennem kui me kompromissi välja hakkame töötama ning lõpetuseks. me räägime siin kümnest miljardist eurost. mis võetakse ju ära ühtekuuluvusfondist äh, ja ka, kas see meeldib meile või mitte, siis ühtekuuluvusfondi äh, mõjutab vägagi see kümne miljardi äravõtmine, see mõjutab ka käpingut. ma olen valmis teiega koos võitlema, aga meil on vaja tagatisi. me räägime siin numbritest samal ajal. ei ole meil praegu ees mingisuguseid numbreid mitmeaastase finantsraamistiku või ka ükskõik millise Euroopa Liidu eelarve kohta pärast kahe tuhande kolmeteistkümnendat aastat. jah, see Euroopa ühendamisrahastu on tore, aga millised tagatised meil on selleks, et meil on üldse korralik ühtekuuluvuse eelarve, kust võetakse ära siis kümme miljardit eurot Euroopa ühendamisrahastu jaoks ma tervitan vägagi Regi komisjoni, aga ka transpordi peadirektoraadi poolt välja üles näidatud paindlikkust, seega ma arvan, et me oleme valmis kompromissini jõudma, aga andke meile häid põhjuseid, miks me seda peaksime tegema. suur tänu, härra Vlasek, palun. Very much uh,, I would like to switch to my uh, native language. suur tänu, räägin oma ema tšehhi keeles Zaprvé děkuji za představení eh, toho. kõigepealt tahaksin tänada teid selle uue rahastu tutvustamise eest. on vägagi selge see, et oma selles lühikeses sissejuhatuses ei saanud te hajutada kõiki kõhklusi või vastata kõikidele meie küsimustele. seega selgitaksin paari aspekti ja tooksin mõningad küsimused välja. esiteks mida arvab komisjon Euroopa Parlamendi ettepanekust, et sellesse rahastusse võiks panustada nii, et summad, mis on eraldatud üksikutele liikmesriikidele, et, et see, need, need summad, mis viidakse siis üle Ühtekuuluvusfondist eh, Euroopa ühendamisrahastusse, jäävad liikmesriikide otsustada. järgmine küsimus on seotud eelkõneleja poolt öelduga, kas komisjon on valmis välja tulema uute reeglitega, mille põhjal valitakse välja projektid, mida rahastatakse sellest kümnest miljardist, mis võetakse ära Ühtekuuluvusfondist järgmine küsimus puudutab üksikute liikmesriikide ettevalmistust nende projektide läbiviimiseks. nagu me teame, mõningad riikid, mõningatel riikidel on probleeme suutlikkusega. kuidas on komisjon valmis aitama neid riike, kellel on probleeme ka omavahendite kokkukogumisega? samuti on mul küsimus haldussuutliku koht, haldussuutlikkuse kohta TEN-T agentuuri ja puhul, sest nende hallata on kaheksa miljardit eurot. tulevikus peaks see raha suurenema viiekümnele miljardile. seega, kas ei või, ei võiks juhtuda see, et meil on probleeme ka haldussuutlikkusega seal? kolleegid, meil on veel üks, seitse, kaheksa kolleegi, kes soovivad küsimusi esitada. sulgen kõnelejate nimekirja, aga see tähendab, et meil on nüüd kakskümmend minutit aega teie küsimuste ja härra voliniku vastuste jaoks. seega esitage küsimused kiiresti, muidu volinik lahkub ja te vastuseid ei kuulegi. Konstantse, palun, näita, kuidas seda tehakse. hea meelega, lühidalt. regioon on see arengukomisjonis on vastu võetud otsus, mis puudutab üldmäärust ja komisjon ise esitanud nii, et kümme miljardit ühtekuuluvusfondist võetakse see raha. ma tean, et, et härra volinik on kursis sellega, et väga paljud kulutused on täielikult nüüd Euroopa ühendamise rahastust maha kriipsutatud, seetõttu oleme püüdnud selle olukorraga toime tulla, oleme püüdnud leid-, jõuda kokkuleppele, ühisarvamusele. seetõttu, härra volinik, te tutvustasite oma ettepanekud, kuidas te suhtute Regionaalarengu Komisjoni seisukohta kas te tõepoolest näete, et, et on võimalik saavutada kompromiss, mida toetaks meie komisjoni eh, enamus ja mis eh, tagaks eh, sellele enamuse ka nõukogus? jah, on väga ambitsioonikaid kavasid, mis seonduvad Euroopa ühendamise rahastuga, kuid tegelikult me tahaksime ka oma komisjoniga seda liikumist toetada, kuidas teie sellesse suhtute? Sveta Ukašesk. E, suur tänu. mul on terve rida küsimusi. esimeses ettekande osas ütlesite te, et see kümme miljardit, mis tuleb ühtekuuluvusfondist lähevad ainult liikmesriikidele, keda niikuinii nii ühtekuuluvuspoliitikas rahastatakse, aga lõpupoole ütlesite te, et see raha läheb äh, kõikidele Euroopa liik-, liikmesriikidele. kuidas te kavatsete tagada, et tegelikult see raha kulutatakse tõesti ühtekuuluvusliikmesriikidele? sest äh, need äh, mitteametlikud dokumendid ei ole piisav tagatis. teine küsimus puudutab rahastamisallikate kombineerimist selle rahastu puhul. mis juhtub siis, kui projekti rahastatakse nii ühtekuuluvusfondist kui ka, kui teistest rahastamisallikatest? kas sellisel juhul eraldatakse rahasid nii, nagu näevad ette ühtekuuluvuspoliitika reeglid või kasutatakse ka muid reegleid, näiteks kes ESM-is reegel. kolmandaks, nõustun nendega, kes ütlevad, et tuleb tõesti vähendada halduskulusid abikõlbulike kulude hulgast sest vanematel, uuematel liikmesriikidel ei ole nii palju ka halduslikke kogemusi kui vanadel liikmesriikidel. lõpetuseks see TEN-T võrgustik. kahe tuhande kolmeteistkümnend, kolmekümnenda aastani peaks arendatama ainult peamiselt põhivõrku. ja kehtivad kolm tingimust osalised peavad olema kolm liikmesriiki vähemalt, see peab puudutama kolme transpordiliiki ning vähemalt kahte piiriületuskohta. kas te ei arva, et sellega jäetakse välja äärepoolsemad piirkonnad Euroopa Liidus? see küsimus mind just huvitab, kui meil on näiteks maanteevõrgustik, mis ei ole Euroopa Liidu liikmesriigis, kas see läheks ka arvesse? ja kas on võimalik hakata rahastama ka neid transpordivõrgustikke, mis ühendavad Euroopa Liidu liikmesriike mitteliikmesriikidega? aga need, aga seda ainult loomulikult nendes eh, osades, mis on Euroopa Liidu sees. kas on võimalik rahastada ka komplekssemalt selliseid eh, võrgustikke, eriti äärepoolsemates piirkondades? Äh, suur tänu, minut igale, igale inimesele, muidu volinik lähebki varsti ilma vastamata ära, härra Angurakis. Eh, aitäh. proua esimees, härra volinik, tahan tänada kolleeg Piiperit töödokumendi eest. see oli tõesti dokument, millest oli suur abi selleks, et mõnest asjast üldse aru saada nüüd kõigepealt need miljardid, mis lähevad ühtekuuluvusfondist sellesse rahastusse. Need liidetakse siis nende viiekümne miljardiga sinna sellesse Euroopa ühendamisrahastusse, kas see on nii? aga mis sellest ülejäänud neljakümne miljardiga tehakse? ja mis on sellega pistmist ühtekuuluvusega? minu meelest üldse mitte midagi no hea küll, võtame nüüd siis need ühtekuuluvusfondi kümne miljardit. kuidas on võimalik seda selgitada? kuidas seda hakatakse kasutama konkreetsetes riikides. nüüd, varem oleks nad Ühtekuuluvusfondist selle raha saanud, nüüd nad seda ei saa, sest see on selles Euroopa ühendamise rahastus. ja seda kõike ajal, mil ühtekuuluvus on äh, tõelise murelaps Euroopa Liidus. ja põhimõtteliselt ma tahaksin teada, millised on nagu öö, äh, nõukogu seisukohad, millised on vaidlusalused momendid, et me saaksime selles osas öö, äh, arvamusi vahetada. ja siis võib-olla te saaksite ka finantseerimise riskidele, aitäh! Merci Madame la Présidente. Je vais essayer d'être rapide et précise dans mes questions. Euh... lühidalt tahaksin öelda järgmist. loomulikult peaks investeerimine transpordivõrkudes tagama Euroopa ühtekuuluvuse edendamise ja see peaks tagama ka selle ühtekuuluvuse tõhususe. kuid ikka tõusetub oluline küsimus mida tähendab see riiklikele, piirkondlikele ja kohalikele omavalitsustele. kuidas toimub rahaliste vahendite jaotamine, kuidas ületatakse mm, kattumuse küsimused nüüd me räägime selleks, et me peame öö, ületama piiriülesed ebakohad. sellele viitas juba Markus Piiper, et äh, selleks kulutatakse kolmkümmend protsenti vahendeid. minu kodupiirkonnas on tegemist olukorraga, kus mitmed etapid transpordi infrastruktuuris on välja ehitamata, see on väga keeruline olukord. <clears throat> Am palun vabandust, äh, ma olen aja, aja küsimustes alati väga täpne ja transpordikomisjon ootab mind ka, kuid äh, tõesti, ma oleksin võinud tulla ka varem ja vastata teile, teie küsimustele, sest paljud neist on mulle väga tuttavad juba ja neid on minu käest küsitud ka muudes kohtades, kus ma iganes ka olen seda teemat arutanud. kõigepealt tahaksin ütelda seda, et nii palju, kui mina asja tean, siis Eh, regioon, regioonide komitee eh, ja transpordikomitee töötavad koos selleks, et kompromisse leida. regionaalarengu komisjon ja transpordikomisjon töötavad siis nimelt koos selleks, et leida kompromisse ja meie ainult toetame seda. ja üldiselt tahan ütle, ütelda seda, et Euroopa ühendamise rahastu on komisjoni ettepanek ja kui küsiti kõigepealt, kust see kümme miljardit tuleb ja kokku on siis viiskümmend miljardit, kolmkümmend kaks koma seitse on transporditaristu jaoks ja kümme miljardit on, on selle kolmekümne kahe miljardi sees. ja kõik muu, mm, piiriülesed teemad eh, on TENT, eh, teeb eelarves, Euroopa ühendamise rahastu eelarves ja moodustab teise osa sellest eelarvest ja päris palju raha on ka struktuurifondidest saada, teiste struktuurifondidest saada sellesama eesmärgi jaoks. nii et me räägime siin põhiliselt sellest kümnest miljardist ühtekuuluvusfondi rahast. kui meie selle ettepanekuga välja tulime, siis põhiline filosoofia oli see, et kas see raha võetakse ühtekuuluvusfondist ära või pannakse vastupidi tagasi. minu arvates pannakse sinna just juurde. selle, ja see on väga oluline, sellepärast et ega me ju ei tea lõpuks, missugune see mitmeaastase finantsraamistiku läbirääkimised äh, tulemuseks annavad, aga, aga mina, seda toetati väga, toetatakse endiselt väga seda instrumenti selleks, et tõepoolest saavutada äh, ida-lääne, kesk, lõuna äh, ja, ja kagu Euroopa riikide vahelist ühtekuuluvust ja seda ei ole võimalik ilma selle instrumendita saavutada aga põhiliselt mil-, milles vastu ollakse? nimelt, et nagu võetakse see raha ära ühtekuuluvusrahade hulgast ja siis läheb lausa kaotsi, nagu ma ütlesin. mõnedele küsimustele ma tahaksin vastata järgmiselt. see dokument, mis sai siis valmis pärast minu Praha kohtumist, on väga põhjapanev, seal on väga palju neid asju, mida komisjon selgitab täpselt kuidas komisjon täpselt selgitab, kuidas on võimalik riike abistada projektide ettevalmistamisel ja kuidas halduslikest raskustest üle saada aga loomulikult üks asi olgu täiesti selge, ega ainult komisjon üksi ei saa siin äh, seda haldustööd ära teha. loomulikult ka liikmesriigid peavad andma oma panuse, peavad soovima ja tegema ka jõupingutusi selle nimel, et need projektid ette valmistada aga me oleme selles dokumendis tõesti põhjalikult kirjeldanud neid asju, näiteks vaadake lehekülg kuus, selles dokumendis on kõik asjad väga detailselt ära kirjeldatud. nii et me oleme valmis aitama neid riike, kellel on raskusi. ja nõukogu on nüüd kaks korda seda arutanud, kord märtsis ja teist korda jälle juunis. märtsis võttis nõukogu vastu üldise lähenemisviisi äh, mis puudutab TENT-E, TENT-T juhiseid, prioriteetide nimekiri, projektide nime, nimekiri on olemas, liikmesriigid on selles kokku leppinud. kui te arvate, et see oli mingi lihtne asi, siis eksite. kaks aastat rasket tööd läks sinna sisse, aga nüüd on see maakaart olemas või teekaart ja nõukogu oma juunis, juunikuisel kohtumisel võttis vastu osalise üldise lähenemisviisi just seoses Euroopa ühendamise rahastuga ning jällegi see projektide nimekiri on väga selge, kõik olid ühel meelel, ka ühtekuuluvusriigid nägid täiesti selgelt, kus hakkavad olema need koridorid, kus need prioriteedid saavad olema. ja, ja üks küsimus öö, äh, oli, et kas on võimalik meil midagi lisada juurde siia Euroopa ühendamise rahastule, muidugi saame, aga lõpptulemusena on siis iga projekti jaoks kakskümmend tuhat projekti kakskümmend tuhat eurot alles, aga me peame mingisugust strateegilist pilti enda ees hoidma ja selle järele käima. meil oli tohutu arutelu selles asjas, kõik tahtsid midagi lisada, mõni oma raudteeosa või mõne piiriületuspaiga ja igasuguseid muid asju. aga ma arvan, et ühes liikmesriikidega me säilitasime siiski selle strateegilise võrgustiku enam-vähem sellisena, nagu ta esialgu välja pakuti. ja loomulikult äh, järgmise, järgnevatel, järgneva menetluse käigus asja veel arutatakse, aga palun mõistke ühte. kui me hakkame kogu seda üldist rahasummat lahjendama ja see ei ole ju mingi tohutu hulk raha, see on päris tagasihoidlik summa kom-, ma ütlen alati, kahe tuhande kaheksandast kui kahe tuhande üheteistkümnenda aastani on komisjon võtnud, andnud raha, riigiabi finantsasutustele kolme aasta jooksul neli koma viis triljonit eurot. nii et meie räägime siin ju ainult seitsme aast-, seitsmest aastast ja kolmekümnest miljardist, nii et siin on asi mastaabis aga põhiküsimus, mis on eh, nii teie komisjonile muret valmistanud kui ka ütleme, Poolat ja mõnda teist riiki muretsema pannud, see on eh, küsimus sellest, kuidas tagada õiglast jagamist, kuidas tagada see, et see kümme miljardit ei lähe ainult ühe projekti peale ära ja kõik teised jäävad vaeslapse ossa me oleme kõvasti tööd teinud jälle Prahas ja selle Praha järgse dokumendiga oleme seda öelnud. meie leppisime kokku, et teatud geograafiline tasakaal peab säilima. kõigepealt, kui seda ühtekuuluvusraha äh, pannakse Euroopa ühendamise rahastusse, siis see tugineb ka rangetel proportsioonidel ja ühtekuuluvusreeglitel e-, ja see on täiesti aktsepteeritav ja see on selle kompromissi osa ka. nüüd see teine pool on veel lahendamata, milliste reeglite järgi nimelt tuleks hallata seda raha, mis Euroopa ühendamise rahastusse pannakse, kümme miljardit või noh, kui ta väiksemaks lõigatakse või midagi, aga see on kümme miljardit, on see komisjoni ettepanek. siin ma võin ainult ühte asja öelda. jah, oleme valmis proportsioone järgima, oleme oma dokumentides öelnud äh, seda ja ka rakendusotsus, mis tehakse, selleski saab, öeldakse sedasama. nimelt, et kõrgema prioriteedi osaliseks saavad liikmesriigi tähtsusega projektid, kuidas kolleeg Levandovski Haani kirjas on öeldud meil on ka ühtne seisukoht, te kritiseerisite meid, ma möönan, teil oli äh, asja, asjal oli mõte sees ja komisjon ka esialgu väga selgesti äh, ei olnud välja kujundanud kõikide detailide kohta oma seisukohti, aga nüüd on asi selge, meil on ühine seisukoht kujundatud komisjonis ning ma loodan, et me ka teiega saavutame kompromissi. üheskoos me saame palju ära teha selleks, et hoida seda geograafilist tasakaalu. aga mida me ei saa teha, nimelt, et me ei saa Euroopa ühendamise rahastuse eest teist ühtekuuluvusfondi teha siis tõesti otsuste tegijad peavad otsustama, et ühtekuuluvusraha ei ole see on hoopiski ühtekuuluvusfondi raha ja nii edasi. me ei saa teha sellist illusiooni, et ühelt poolt meil on ühtekuuluvusraha, mis on palju suurem summa kui see kümme miljardit ja siis meil kõrval seal on ka ühtekuuluvusfondi raha, Euroopa ühendamise rahastus sees, mis toimib mingisuguse teistsuguse loogika järgi, mida juhitakse keskusest suuremate projektide rakendamiseks, mis lähevad üle piiride. aga pidagem meeles me oleme valmis kõiki detaile arutama selleks, et see geograafiline tasakaal säiliks, aga automaatselt ei saa olla tegu sellesama ühtekuuluvusfondi äh, põhimõtetega, mis meie selle äh, Euroopa ühendamise rahastu sisse paneme. see on minu põhisõnum. Äh, mingit kompromissi me muidugi oleme võimelised saavutama ja kui see nii on, siis mul on väga hea meel. suur tänu! suur tänu, volinik! ma saan aru, et te peate kahjuks ära lippama nüüd tahaksin teid tänada selle kohale tulemise eest ning ka loodan, et see on natukene selgitanud Konstantsi. üks küsimus, veel üks küsimus, palun. tegemist oli komisjoni ettepanekuga. Teie palusite ju, et Ühtekuuluvusfondi raha läheks Euroopa ühendamise rahastusse. võiksite ju öelda ju lihtsalt ka seda, et teha ühtekuuluvusfondi kümne miljardi võrra väiksemaks ja suurendada Euroopa ühendamise rahastut, aga siis oleks täiesti selge, et parlament ilma peal ei ole nõus sellega, et ühtekuuluvusraha vähendataks. see on teie oma ettepanek. nüüd me peame hakkama kompromissi otsima ja selle asemel, et ütelda ei ja ei ja ei kogu aeg. That you don't, that you are not ready Te ütlete, et ei ole valmis neid menetlusi segamisi, segamini ajama. aktsepteerite, et raha tuleb äh, ühtekuuluvusfondist äh, ja see on täitsa teine asi kui need transpordifondid. ma ei, nüüd ei tea küll. nagu ma teile selgitasin just nüüd, see on minu seisukoht ja minu arvates on ju selge, et kui see ei ole aktsepteeritav, siis teadke, ütlen veel kord, ilma selle rahastuta ei olegi olemas instrumenti paremaks muuta võimalik neid ühendusi ühtekuuluvusriikide ja teiste Euroopa riikide vahel. see on põhjus, miks see on sinna juurde pandud aga kui nüüd see raha panna sinna ja moodustada jälle üks ühtekuuluvusinstrument ühtekuuluvusreeglitega koos kaasrahastamisega, mis on siis see võtmeküsimus, eks ole, siis on tarvis vaja mingisugust üldist pilti ja liikmesriigid on selle üldise pildi enam-vähem ju vastu võtnud, selle üldise lähenemisviisi nimelt. tegemist on teatud üle-euroopaliste võrgustikega ja ja üle-euroopaline võrgustik hõlmab nii üht, mis hõlmab ühtekuluvusriike, selle jaoks on olemas eraldi instrument rahastamiseks. armsad kolleegid, suur tänu veel kord tulemast ja ühe hetke pärast me jätkame oma koosolekuga okay.. Uh, nüüd on siis päevakorrapunkt number kuus, tegelikult see puudutabki siis sedasama ettepanekut, Euroopa ühendamise rahastut ja kas eh, Markus Piiper tahab veel ühe korra sissejuhatuse teha või on see juba nüüd tehtud? ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. aitäh, proua esimees. härra volinik selgitas mõne, mõnda asja, vähemalt minu mõistuse jaoks. selge on see, et seda raha hakatakse kasutama kohesiooni või ühtekuuluvusreeglite järgi esimeses faasis toimub rahade jagu-, jaotamine liikmesriikidele. ma arvan, et see on igatahes vastutulek. Need projektid, mis on riikidele kõige tähtsamad, neid aktsepteerib ka komisjon. see on mööndus kuid me ei tohi minna nii kaugele, et me ei arvestaks seda, nagu viitas sellele ka juba proua Kreel, et tegemist on uue rahastusinstrumendiga. me ei tohi seda rahastusinstrumenti maha matta. kui me seda teeme, siis me ei ole midagi võitnud. siis me äh, teostame üldist võrdset lähenemist, pakkumata mingeidki mm, finantssoodustusi, finantside kaudu toetust. kui komisjon on valmis öö, kohandama oma väljapakutud reeglistikku meie seisukohalt lähtudes, siis ma tahaksin paluda ka vasakpoolseid kolleege, et me siis äh, omalt poolt saaksime niisugust lähenemisest aru ja toetaksime Euroopa Komisjoni. sest vastasel korral ei suuda me saavutada dünaamikat, mille poole me püüdleme kuid nüüd ma ei tahaks enne lõpliku raporti koostamist asju paika panna. ma loodan, et kolleegid suudavad teha veel mitmeid sisulisi ettepanekuid, aitäh! nüüd äh, enne veel, kui variraportööre palun, äh, tahaksin vastata nendele kolleegidele, kes muret avalt äh, väljendasid jah, tõepoolest keegi tööt-, on olemas inimesed, kes töötavad selle kompromissi kallal äh,, aga loomulikult äh, kompromissi ei lähe, kompromissi ei tehta ilma selleta, et me hääletame selle üle komisjonis. nii et ärge üldse muretsege teist, need teist, kes ütlesid, et teil on mured. kas variraportöörid sobivad rääkida? Te ei pea kõigest rääkima, mis see raha osta on ja nii edasi, ainult vastuseks sellele, mida me oleme juba kuulnud. Ramona Manesco ei ole siin, Karima Del ei ole siin. kas Sorgi tahaks rääkida? Děkuji pěkně, paní předsedkyně. Eh, ja... suur tänu, proua esinaine. soovin lihtsalt ära märkida, et ma tervitan seda dokumenti, mis annab oma panuse meie siinsetesse aruteludesse. samuti tervitan ma asjaolu, et keskendutakse rohkem piiriülestele projektidele. või projektidele piiriäärsetes piirkondades ehk kolmkümmend protsenti ressurssidest peaks investeeritama piiriäärsetesse eh, aladesse. tahaksin aga küsida, kas raportöör teab, kuidas seda, selle fondi tegevust koordineerida ühtekuuluvusfondi, fondi tegevusega turvaliselt? kas te soovite ka variraportöörina sõna? Yeah, it's, it's, it's quite, uh, quite hard after the explanatory statement from the jah, üsna keeruline on on nüüd pärast äh, voliniku mitte eriti rahuldavat vastust uuesti sõna võtta, ma siin väljendan ennast veel leebelt see. see kolmkümmend protsenti piiriülesesse mõõtmesse, nagu ma ütlesin varem, tundub see olevat natukene liiga piirav. sest teatud liikmesriikides on probleemid lahendatud juba ning on liikmesriike, mille olukord on kehvem ja kus on seda rohkem tarvis, meil on vaja liikmesriikidele paindlikkust selleks, et äh, kohaldada rahastamist vastavalt oma vajadustele. läbi sel-, kui paindlikkus puudub, siis on sellele ka liikmesriigid rohkem vastu, sest see mehhanism tundub nende jaoks olevat liiga piirav. mina palun rohkem paindlikkust selle ümbriku sees. aga ausõna. ma loodan, et äh, me tõesti saavutame kompromissi, sest seda on väga tarvis, muidu me räägime utoopiast. Äh, utoopia on koht, mida ei ole olemas, see on Vana-Kreeka definitsioon sõnal utoopia, meil on vaja jõuda kompromissile. kõigepealt tuleks kompromissile jõuda riigikomisjoni sees, see oleks alus edasisteks kompromissideks. ma tean, et on tehtud juba et, ettepanek, mis on minu varasema muudatusettepanekuga üsna sarnane isiklikult öeldes olen ma sellega rahul, aga et me jõuaks kompromissile, on meil vaja paindlikkust ning poliitilist tahet, poliitilist valmisolekust kõikide fraktsioonide poolt koos lõpplahenduse nimel töötada. kui fraktsioonid jäävad endale kindlaks, lõhed jäävad alles, komisjon ei ole paindlik mis valab õlitullega võitlustesse nõukogus, siis on kompromissile jõudmine pigem selline öö, sportlik tegevus, mis tegelikult kuskile ei jõua. mina olen valmis oma fraktsiooni nimel Konstantsaga koostööd tegema, aga aluseks peaks olema kompromiss, mille me jõudsime, milleni me jõudsime üldmääruse puhul, me peame olema paindlikud ja ka muu peadirektoraadilt ootaksime teistsugust sõnakasutust. aitäh, Korneliat ei ole, John Bafton, kas soovib sõna variraportöörina? ei. järgmisena seega härra Zeller. aitäh, proua esimees. kuna aega oli vähe, siis ma küsimusi ei esitanud, kuid ma olen nõus kolleeg Postinaruga, kes ütles, et Äh, volinik ei saanud taaskord aru sellest, kuidas meie arutelusid edasi viia. kui rääkida äh, Markus Piiperi äh, raportist, siis see kujutab endast head eeldust ja alust selleks, et konkreetselt selle küsimusega edasi minna, selleks, et me kõik mõistaksime, mis asi on Euroopa ühendamise rahastu kui me räägime kümnest miljardist ühtekuuluvusfondist, see on üks küsimus, aga lisaks sellele on terve rida teisi küsimusi. see on finantseerimisinstrument, kuid selleks peab olema ka e, personal, e, kes hakkab seda kõike ellu viima, personal maksab raha, kust seda raha võetakse? E, ka, kas komisjon jaotab teatud töökohad oma komisjoni sees ringi kes hakkab tegelikult selle fondi finantsküsimustega tegelema? Need on praktilised küsimused. lisaks sellele olen kuulnud erinevatelt liikmesriikidelt, et nende äh, nendeni ei ole tegelikult jõudnudki veel täpselt kujutlema, kuidas nad peaksid Euroopa ühendamisra-, ühendamise rahatusvahendeid kasutama hakkama, milline peaks olema nende ülesanne muuhulgas näiteks raudteevõrgu väljaehitamisel Nad seisavad silmi erineva, silmitsi erinevate raudteeagentuuridega. Eh, need on kõik küsimused, millega on vaja hakata tegelema või oleks pidanud hakkama tegelema juba ammu, sest need eeldavad pikaaegsemat planeerimist. ja see tähendab seda, et eh, me ei ole siiani tegelenud põhjalikult üle-euroopaliste raudteevõrkude loomisega nende konkreetses võtmes ma toetan seda, et me niisuguse üleeuroopalise võrgu välja ehitaksime, leian, et me peame ehitama välja taristud nendel, et nendes piirkondades, eh, kus on oluline tagada piiri üles ühene transpordiühendus ja seda kõike konkurentsitingimustes. Need on nii praktilised küsimused ja ma ausalt öeldes tahaks, et nendele küsimustele saaks konkreetsed vastused. ma leian, et me peaksime endale selgelt aru andma, kuidas selline Euroopa ühendamise rahastu funktsioneerib ja kuidas selle nimel, selle kaudu tagatakse Euroopa ühendamine. kui me selle, selle vastuseid ei saa, siis me ei liigu ka tule, lähitulevikus edasi, aitäh! suur tänu, härra Alfonsi! president, merci! no just euh, quelques remarques sur ce rapport euh, de monsieur Piper qui est fort intéressant, qui soulève des points härra Piipeli raport on väga huvitav, siit, see, siit tõstatatakse mitmed väga huvitavad küsimused. see, et need suured investeeringud peaks olema, äh, suurte investeeringute aluseks peaks olema meie peamised prioriteedid, siis äh, see on kõik tore, aga asi ei puuduta ainult transpordivõrke, vaid ka transpordisõlmi. komisjon nende prioriteetide hulgas keskendub ka puhtamatele transpordiliikidele. ma pean siin eriti silmas näiteks veeteid. vaat-, võtame näiteks Leedu ja Eesti, Balkan näiteks, seal võivad veeteed mängida olulist rolli. me ei räägi siin ainult üldisest infrastruktuurist, vaid pikemas perspektiivis sidemete loomist majandusliku kasu eesmärgil. ma tahaksin teada, kas komisjon ka sellele keskendub oma dokumendis. suur tänu, härra Olinitšik. aitäh. daamid ja härrad, tuletaksin teile meelde, et praeguse mandaadi alguses rääkisime me makroregionaalpoliitikast nõukogu ja komisjon ütlesid, et nad on makroregionaalsele lähenemisele vastu ja parlament, parlamendis oli ka palju skeptikuid. paljud olid igatahes vastu ühtse eelarve loomisele sellisteks projektideks, kus, mis põhineks mitte ühel, vaid mit-, vaid mitmel riigil. makroregionaalsele poliitikale pandi nüüd uus nimi ja moodustati see Euroopa ühendamisrahastu minu arvates on projekt väga huvitav, loomulikult on siin ka kahtlusi. mul on siin küsimus Markusele ja ka komisjonile nimelt. kui tõhusalt hakatakse kasutama seda kümmet miljardit äh, ühtekuuluvusfondist ja ka seda lisaraha, kas on mingisuguseid hinnanguid, kui palju töökohti see võiks luua? sest ühtekuuluvuspoliitika, eriti praegusel kriisi ajal, peaks ju looma uusi töökohti. ehk siis, kui me võtame ühtekuuluvuspoliitikast kümme miljardit ära nendele projektidele, siis kas tulevastel aastatel tähendab see ka uusi töökohti Euroopa Liidus? veel üks asi. mida juba mainiti? kulud mis käivad selle viiekümne miljardiga kaasas, ma räägin siin lisakuludest loomulikult. me teame, millised oleksid need kulud ühtekuuluvuspoliitikas liikmesriikidele. nüüd tahaksin ma teada, palju, kui palju siin äh, administratiivkuludele läheks, et saaksime teha ka võrdluse Marita Res. teen lühidalt. kordan üle oma küsimused, millele volinik ei vastanud. kaks asja. kui palju osalevad otsuste tegemise protsessis kohalikud ja regionaalsed omavalitsused ja see kolmkümmend protsenti piiriülestele projektidele kuidas siin saaks rakendada rohkem paindlikkust, võttes arvesse, et kõikidel piirialadel ei ole võrdsed vajadused. ma ei hakka siin oma piiri äh, probleemidest äh, rääkima, sest seal on projektid peamiselt lõpetatud. rohkem mul nimekirjas kõnelejaid ei ole, seega Markus, soovid sõna? aitäh, proua esimees! mul on jäänud mulje, et enamik kolleege eeldab, et ma täidan nüüd ära kõik äh, komisjoni rolli ja vastan kõikidele küsimustele voliniku eest või asemel. nii see tegelikult ei ole. püüan kokkuvõtlikult öelda järgmist, äh, püüan saavutada kokkuleppe transpordikomisjoniga, äh, et vältimaks konflikti näiteks täiskogul nagu ka kolleeg Postinaro rõhutas, me oleme väga huvitatud üksmeele saavutamise eest. see, mida härra Postinaro juba soovitas ja mida ma püüdsin äh, välja tuua ka oma raportis, on see, et äh, me püüame saavutada igal juhul kokkuleppe. kolleegid küsisid, kuidas see asi hakkab Äh, kõik konkreetselt välja nägema, eeskätt tundis selle vastu huvi kolleeg Vlasak. püüan selgitada. algsel tasandil on meil riiklikud projektid, kus iga riik arvestab oma teoreetilise osalusega ühtekuuluvusfondist. selle projekti elluviimiseks vajab ta fondist raha. loomulikult on teatud kriteeriumid, loomulikult on ka liikmesriike, kes neid kriteeriume ei täida või ei suuda täita, kuid siis saabub teine faas ja siis ma kujutan endale ette, et need riigid, kes esialgu nõnda öelda toidulaua äärde ei pääsenud, et siis avaneb neil võimalus. kuidas seda tehniliselt reguleeritakse? ma arvan, et see ei ole tegelikult meie küsimus, meie küsimus on välja töötada filosoofia ja see sõnastada. ja siis ma püüan katset, teha katset vastata ka teistele küsimustele. Marie-Therese, ma tean, et on erakordselt keeruline erinevate piiriüleste piirkondade vahel tasakaal leida või probleeme lahendada, kuid ma tahaksin rõhutada, et meie kui Regionaalkomisjoni ülesanne on töötada piiriüleste piirkondade äh, tugevdamise nimel, selleks me oleme kutsutud ja seatud ja komisjon peab selle ellu viima. ja nüüd, mida ütles kolleeg Kaitšek see puudutab rahalisi vahendeid. ma arvan, et komisjoni ettepanek on piisavalt tõhus, meil ei ole niisuguseid äh, finantsvahendeid just palju. see on arukas rahastu, mis võib äh, finantsvahendina Euroopa Investeerimispanga kaudu aidata saavutada soovitud tulemused, seeläbi avaneb meil tõepoolest hea võimalus need projektid ellu viia, selleks, et suurendada muuhulgas äh, Poola või Bulgaaria mm, piirkondade ühendatust, minu arvates see iseenesest on juba väga suur samm edasi ja mis peaks äh, suurendama kõikide huvitatust äh, Euroopa ühendamise raha, ühendamisrahastu kaudu äh, Euroopa ühendamise suhtest, aitäh. aitäh, Markus. nüüd peame otsustama muudatusettepanekute esitamise tähtaja üle mis peaks olema üsna varsti. ma tuletan meelde, et ma juba juulis hoiatasin, et pärast tänast volinikuga kohtumist on meil väga vähe aega, seega tähtaeg on üheksateistkümnes september kell kaksteist päeval. ülehomme on see vist. suur tänu, lõpetame selle päevakorrapunkti. järgmine päevakorrapunkt, need, kes te alguses tähele panite, on päevakorrapunkt kakskümmend kuus siin Rosa Estras Ferraguti arvamus Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta. Rosa, palun. Muchas gracias. <clears throat> Bueno, de cara al próximo periodo de kõigepealt ajakavast. komisjon tegi ettepaneku Merendus- ja Kalandusfondi loomiseks kus, mis hõlmab ka integreeritud merenduspoliitika elluviimist ja rahastamist. tervikuna soovitakse bürokraatiat vähendada ja merenduspoliitikat konsolideerida. tahaksin lühidalt peatuda järgmisel, järgmisel seisukohavõtul dokument, mille komisjon meile ehit-, esitas eh, rannikualade sotsiaalmajandusliku arengu kohta on tervikuna positiivne. me tervikuna toetame komisjoni lähenemisviisi. kuid oluline on eh, nendes piirkondades rannikualadel tõsta elanikkonna elatustaset. komisjon on kahjuks keskendunud sellele, et finantskoormus kalanduses väheneks, väga paljudes piirkondades on olukord keeruline, seekord tõttu püüeldakse olukorra mitmekesistamise poole ja integreeritud merenduspoliitika elluviimise poole. on erakordselt oluline, et me tõstaksime eh, Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kaudu sotsiaalmajanduslikke elutingimustes nendes piirkondades kui äh, me räägime ülekantavatest kvootidest, siis mm, see on leidnud kajastamist ka teistest raportites ja ma arvan, et see on oluline moment ka siinkohal. toetan täiel määral komisjoni sellesisulist ettepanekut. ühte ma ei jaga see tähendab, kui eh, lõpetatakse püsiva ja ajutise kalapüügitegevuse rahaline toetamine. ma arvan, et üleminekuperiood peaks eh, olema sujuvam ja puudutab konkreetseid inimesi, mistõttu ei tohiks seda teha järsult. seetõttu tuleks eh, ajutise kalapüügitegevuse lõpetamise korral rahalise toetuse maksmist jätkata lisaks sellele ma leian, et olulise on, oluline on äh, kvootide ülekandmine komisjoni ettepanek ei sisalda kaasmeetmeid sotsiaalmajandusliku olukorra parandamiseks, see ei sisalda pikaajaliste koolituste läbiviimist, majandusarendukavu ja muud. ma leian, et niisugused kaasuva, kaasnevad meetmed on olulised ja aitavad kompenseerida seda, kui mm, keegi kaluritest lõpetab äh, oma kutsetöö või läheb näiteks ennetähtaegselt pensionile. kui me räägime nüüd ka kliimamuutustest, siis seda momenti äh, rõhutatakse samuti komisjoni dokumendis. minu arvates äh, on see selles mõttes põhjendatud, et äh, terve rida väikealuseid ja nende moot-, äh, ja nende mootorid tegelikult reostavad merekeskkonda. kui me räägime põlvkondade äh, vahelistest vastuoludest, siis on siin terve rida küsimusi, mis vajavad samuti lahendamist. viimastel aastatel äh, Äh, tuletan teile meelde, oli mitmeid erakorralisi olukordi, looduskatastroofe ja muud sarnast. ja mulle tundub, et äh, Euroopa Liidus tervikuna äh, pole veel meetmeid, et niisugustele olukordadele adekvaatselt reageerida ma leian, et kalanduspoliitika valdkonnas Merendus- ja Kalandusfondi raames tuleks arvestada ka niisuguste võimalike erakorraliste olukordadega ma räägime kui me räägime kaluritest, siis me peame arvestama ka sellega, et rannikualadel on väga palju käsipüüki harrastavaid kalureid ja nemad ei tohiks sellest fondist kõrvale jääda komisjon peaks selle fondi vahendite kasutamise ajakava samuti üle vaatama, eriti oluline on ülekantavate õiguste küsimus. samas tuleb arvestada, et komisjoni dokument keskendub eeskätt suurtele alustele ja tegelikult see on selles sektoris väga murettekitav, sellepärast et tegelik äh, sotsiaalmajanduslikku olukorda arvestades mm, on keerulistest oludest puudutatud eeskätt need, kes tegelevad väikesemahulise püügiga. kui me räägime äh, väikeettevõtetest, siis nende jaoks on see tegelikult väga oluline, me ei saa keskenduda kalandusest rääkides ainult suurettevõtetele, seega tuleks neid momente selles dokumendis äh, laiendada. tervikuna võin öelda, et olen komisjoni lähenemisega selle üldjoontes nõus. ma arvan, et tuleks täpsemalt vaadata, vaadelda siiski neid eesmärke, mida komisjon selle dokumendiga püstitab ja selleks ja seda selleks, et järgmisel rahastusperioodil tagada rannikualade kalanduse elujõulisus. tänan kõiki juba ette tehtavate parandusettepanekute eest. suur tänu, nüüd variraportöörid, Patrice Tiroli, palun Euh, merci, euh, Madame la Présidente, chers collègues. Euh... suur tänu, proua esimees, kallid kolleegid. tahaksin kiita raportööri tehtud töö eest, see on tõesti suur tähtis töö, mis on ära tehtud väga tehnilisel teemal, ühenduse kalanduspoliitika, see peaks olema ju suhteliselt lihtne, kuidas ressursse säilitada tagades samal ajal tööhõive kalandussektoris, keskkonnakaitse äh, ja see on üle kõige, keskkonnakaitse on üle kõige. ja see on just põhjus, sest, sest see sektor sureb ju välja, kui kalavarud kaovad ja seda aktsepteerida ei saa. samas tuleb arvestada seda, kuidas Äh, panna piir sellele tohutule sotsiaalsele katastroofile, mis praegu kaasneb selle komisjoni ettepanekuga, kui kogu sektor kontsentreerub ainult vähestesse ettevõtetesse, see muudab Äh, hinnad kallimaks, välistab äh, väikekalapüüdjad, äh, ressursid püütakse välja, meil on kriis, see kriis kestab juba pikka aega ning iga päev me näeme, et lahendus, pakutud lahendustee ei ole see õige palju-palju rohkem on tarvis jätta piirkondadele manööverdamisruumi, nõnda et nad saaksid kalapüüki jätkata, sest vahet, paljud, paljuski ei ole neil valikut. ning Euroopa Euroopa regionaalne ühtekuuluvus toimib vaid siis, kui on kaasatud ka mered. mõnedes piirkondades seda eiratakse, aga tegemist on ju töökohtadega, töö te, tegemist on tervete piirkondadega, mis on löögi alla seatud. me peame võrdsusele tuginevat mudelit toetama tsentraliseeritud haldamist, mis tugineb sellele, et paremini toe-, tuntakse ressursse ja võimalusi, kaasatakse sidusrühmad, see kogu protsess peab olema kestlik, sinna juurde tuleb parandada ka teadus- ja uurimistegevust, liikmesriikide poolt antav abi peab olema paindlikum, see puudutab ka kalalaevastikku sellepärast ma pakungi välja oma fraktsiooni nimel parandusettepanekut, mis on suunatud kestliku kõrgkvaliteedilise kalapüügi saavutamisele ja eritähelepanu tuleks perifeersetele äh, aladele pöörata ja erinevad piirkonnad on ju erinevad, Guyana äh, piirkonna kalamehed ei saa ju Läänemerre püüdma tulla ja nii edasi. arvestada tuleb ikkagi seda, mis on äh, lähimeres, mida on võimalik püüda. ja näiteks saartel kalapüügil võib olla selliseid, võid, võidakse, kasutatakse võtteid, mis ei ole kohased ressursside säilitamisele. ja me peame hoolitsema selle eest, et kõik reeglid, mis paika pannakse, oleksid õiglased ja proportsionaalsed. Rika Manner, mina olen vari, asendava variraportöör ja ma loen tema mõtted ette, aga kõigepealt tahaks ta loomulikult tänada raportööri suurepärase töö eest ning nüüd on siis tema mõtted, mida ma ette loen. ma olen nõus selle põhilise ettepanekuga, mille eesmärgiks on äh, mitmekesistamine ja mm, kestlikkus, arvestades seda kava, on variraportöör nõus äh, raportööriga, nõnda et oleks võimalik hinnata äh,, et oleks võimalik hinnata, missugused on kalapüügi tagajärjed, hea oleks samuti võimalik hinnata kliimamõjusid ja inimtegevuse mõjusid Äh, ja kliima mõjutab katastroofiliselt seda sektorit. sellepärast oleks õiglane säilitada osa raha just selle jaoks, et oleks võimalik kasutada seda kliima, klimaatiliste katastroofide puhul. ja väikekalapüüdjaid tuleks ka kaitsta äh, suurte ettevõtete äh, võimu eest selleks tuleks võtta tarvitusele eraldi meetmed. hea oleks luua ka võr-, äh, piirkondade vahelised võrgustikud kogemuste ja andmete vahetuseks. osade väikekalapüüdjaid tuleks päästa, äh, tuleks äh, eraldi kohelda ja, ja seda arvestada ka litsentside väljastamisel. väga oluline on analüüsida juurdepääsu äh, mõjusid väikekalapüüdjatele. tuleb ära oodata ka see, kuidas komisjon kavatseb kõik need ettepanekud ellu rakendada nõnda, et eh, ei koonduks kõik kalapüügiõigused vaid väi, mõne vähese suurettevõtja kätte, vaid et ka väikekalapüüdjaid, kalureid oleks võimalik äh, kaitsta. ja kalapüük peab olema kestlik, meil on tarvis selleks andmeid koguda äh,, tarvis on äh, teadusuuringuid teha selles valdkonnas samamoodi nagu teistes äh, harudes. väikekalameestel on väga raske suures konkurentsiolukorras äh, toime tulla ja nende äh, kulud on väga suured. nüüd mõningad muudatusettepanekud on teinud varuraportöör, ta on nõus neljanda, kuue, kuueteistkümnenda, kahekümne teise muudatusettepanekuga äh, kus on kohaldamisala laiendatud, kus väikekalapüüdjad on ka kaasatud. ta ei ole nõus raportööri seisukohaga kolm, muudatusettepanekutes kolm ja kakskümmend üks, mis on seotud teatud tingimustega selleks, et raha saada sellest fondist. tema leiab, et see vastutus jääb kalanduskomiteele komisjonile ja siis seitse, kaksteist, nelikümmend üheksa, viiskümmend neli muudatusettepanekut, mida raportöör vastu äh,, välja on pakkunud, need on negatiivsed, seisukoht on negatiivne ALDE poolt vaadatuna. suur tänu aitäh. no nüüd see merendus- ja kalandusfond, siin püütakse kaks asja ühte patta panna, kalanduspoliitika ja merenduspoliitika. see tähendab, et me peame endale tegelikult selgelt aru andma, millised need kaks valdkonda omavad regionaalarengu jaoks nüüd ühelt poolt, kui me räägime liigilise mitmekesisuse tagamisest, siis tegelikult peaks öö, äh, olukord aitama praegust olukorda säilitada ja samas ka liigilist mitmekesisust suurendama. nüüd, kui me räägime sellest instrumendist, siis see tegelikult peaks öö, äh, mere mitmeliigilisust toetama peaks taastama niisuguse varasema olukorraga. seetõttu eh, tegemist on kahe väga vastuolulise eesmärgiga, ühelt poolt kalapüük ja teiselt poolt liigilise mitmekesisuse säilitamine teisalt, kui me räägime kaluritest, sageli on tegemist vanemate inimestega, eh, kes ei saa enam õppida mingeid uusi erialasid. Neil ei ole lihtsalt midagi muud teha, kui kala püüda ja kui nad oma töökoha kaotavad, siis nad ei suuda enam toime tulla. Nad ei saa otsustada mingi teise majandusvaldkonda kasuks. ja meie jaoks on üks asi veel väga oluline. tuleks tõepoolest rakendada energiatõhususe meetmeid laevadel, me peame vähendama väikelaevade merereostust. asi on ju nii Äh, kütus on väga kallis, selle hinnad järjest tõusevad ja nii on üha jätkuva kütusekulu juures, mis muutub järjest kallimaks, järjest keerulisem mm, kaluritel ots otsaga kokku saada. see on mure mis mõjutab negatiivselt mere ökosüsteeme. seega kõik need tegevused äh, peavad leidma vajalikul määral toetust. selleks on võimalused olemas. ja tegelikult on asi nii, et ei ole lahendus, ei saa seisneda ka väikelaevade ärakaotamises ja nende asendamises suurte laevadega. sellel on negatiivsed sotsiaalmajanduslikud tagajärjed. me tegelikult räägime ju kestlikkusest kalandusest. meie jaoks on oluline eh, kombineerida kestlikke lahendusi kestliku regionaalarenguga. kui me räägime nüüd kalade töötlemisest kõik see, mis sellega seondub, seda peaksid toetama teised fondid, mitte see fond, sellis-, seal on ju mitmeid rahastamisvõimalusi. siinkohal peaks olema tegelikult esmajoones tegemist regionaalse arengu, keskkonna ja liigilise mitmekesisuse suurendamisega. meil ei maksaks eraldada raha öö, muudeks tegevusteks selle fondi raames. minevikus viidi selle fondi rahadega ellu terve rida projekte, mis tegelikult kalureid üldse ei toetanudki. sadamad, projekte, kuid need tegelikult hiljem, need sadamad ei olnud need, mida oleks saanud kasutada kalurid, vaid nendest kujunesid jahisadamad ja puhkekeskused seetõttu ma saan aru, et infrastruktuuriprojektid on olulised, kuid arvestagem, et väga sageli ei ole nende väljaarendamine suunatud kaluritele. veel üks märkus. kui me räägime vesiviljelusest, siis ei ole asi mitte vesiviljeluses kui niisuguses, vaid selle keskkonnamõjus ja sellest tulemis. ei ole vaja tingimata toetada vesiviljelust. vesiviljelusest võib ju kujuneda muidu rannikualade kalapüügi konkurent, seda me ei vaja. Madame la Présidente, merci. Je veux d'abord saluer le travail de la rapporteure sur ce projet. suur tänu, tahaksin tänada raportööri, ta on tõesti suure töö ära teinud selle töö kallal. mina olen arvamuse äh, Äh, koostaja ühise äh, kalanduspoliitika osas ning ma olen temaga paljudes asjades ühel meelel, kuigi mõnes asjas võib-olla ka mitte. näiteks me räägime merepiirkondadest, aga kolm märkust on mul. loomulikult on üsna ilmne, et mingit kalanduspoliitikat ei ole, kui ei saa olema, kui ei ole kalu. seda ei ole vaja korrata või ma ei tea, ja ma olen seda juba ka varemgi öelnud, et kahe tuhande viiekümnendaks aastaks võib-olla polegi kalu järel. eksperdid ütlevad ju, et kui me jätkame niisugusel viisil kalapüügiga, siis ei jää kalapoegagi järele, molluskit ega kooriklooma ega mida iganes, mida oleks võimalik öö, välja püüda. nii et elurikkuse säilitamine on esmatähtis ja see on kalandusega täiesti seotud. nüüd kaks konkreetsemat küsimust ka raportöörile. esiteks. kõigepealt need meetmed kalade kontsentreerumise öö, suhtes, mida komisjon rahastab, seda enam komisjon nüüd ei rahasta ja ja neid kasutati näiteks Edela-Indiani ookeanis. ja nüüd need kalavarud on seal ümber formeerunud. ja sealsed kalamehed on väga rahul. võib-olla me saaksime seda asja ka tugevdada. ja teine küsimus. E, eriti e, perifeersed piirkonnad ma räägin kolm, neli, artikkel kolm, neli, üheksat Lissaboni lepingust selles tekstis. merenduse peadirektoraat on alati olnud selle viite vastu, et viidataks tollele artiklile, aga meie siin komisjonis peaksime seda ikkagi, seda artiklit ikkagi edasi kehtivana pidama. suur tänu ka Euroopa komisjonist on meil esindaja härra Levier, kes sooviks ka sõna. palun, teil on sõna. Excusez-moi, madame la présidente. Euh, vabandust, proua esineja suur tänu, et mulle sõna andsite. tahaksin tänada nii teid kui ka, ka raportööri oivalise raporti eest. raport on tõesti hea, kus veel on välja toodud ka märkimisväärsed üksikasjad, mis mängivad olulist rolli tulevases arutelus muudatusettepanekud mõningad on sellised, mis justkui puudutaks menetluslikku külge, kuid tegelikult äh, on nad sellised, mis laiendavad selle määruse rakendusala. laiendatakse kasusaajate ringi, äh, toetuse viise, mm, abikõlbulikkust ning samuti rahastamisi määrasid kokkuvõttes on sellel kõigel oma rahanduslik mõju. nagu te teate, on meie rahalised võimalused piiratud. võrreldes eelmise fondiga oleme me üritanud oma tegevust ümber kujundada, sest eelmise fondi puhul tegelesime me seiramise ja integreeritud mereala, merendustegevuse rahastamisega, näiteks oli seotud turustamisega, äh, ka transpordikulude hüvitamisega äärepoolsemates piirkondades. me oleme üritanud siin äh, kalanduspoliitika ellurakendamise kondikava paika panna. koondada alusandmeid ning tagada ka, et kalandussektor saaks võimalikult kiiresti juurdepääsu tegevusalasele abile eriti juhtudel, kui sõltutakse avalisektori rahastamisest. meil on siin olnud erinevad võima-, valikuvõimalused, komisjon on oma valiku teinud, näiteks laevade lammutamise edasine toetamine, Euroopa Kontrollikoda on kritiseerinud äh, seda aspekti, et see on olnud ebatõhus ja väga kallis, kulutatud on miljardeid lihtsalt selleks, et äh, püügisuutlikkust lõhkuda. praegu kannatavad mitmed äh, laevastikusegmendid. Äh. sageli võib täheldada ülesuutlikkust, aga mõningad teised muudatusettepanekud raportööri poolt soovivad kustutada teatud kehtestatud tingimusi. Need tingimused tuleb veel üle vaadata aga tuleb siin arvesse võtta ka teisi fonde, sest tuletaksin teile meelde, et kõik need struktuurse toetuse, toetust andvad fondid on üsnagi sidusad. ja nad peavad, peaksid toimima koos, muidu me peaksime hakkama eraldi sõlmima partnerluslepinguid liikmesriikidega, ilma et tekiks sünergia finantsinstrumentide vahel? nüüd äh, tagasiviskamine, kalade tagasiviskamine ja öö, äh, loomuse kestlikkus. Neid aspekte on vaja ka koordineeritult analüüsida ja seda võttes arvesse ka ühise kalanduspoliitika allteksti. lõpetuseks peamine komistuskivi. nimelt rahade võimalikult õiglane jaotamine. meil on järjest vähem raha, aga me peame tagada, tagama, et olemasolevaid summasid kasutataks võimalikult konstruktiivselt restruktureerimaks terve see sektor ümber, et äh, saavutataks kestlik tasakaal, kestlik äh, areng rannapiirkondadele ning piirkondadele, kus on, kus majanduslikud tingimused muutuvad järjest halvemaks. näiteks võib see olla seotud tootmise, tootmiskuludega, sisendite kuludega nagu te teate, siis need kulud võivad olla väga kõikuvad. suur tänu! aitäh! kõik need ettepanekud on ilmselgelt sellised, et, et nad äh, üritavad lõppteksti parandada. mis puudutab kalastute kontsentratsiooni, siis vaatan selle muudatusettepaneku veel üle äärepoolsemate piirkondade muudatusettepanekuga oli juba ka komisjon nõus ja abi töötlemisele on hädavajalik, kui me soovime eriti rannikupiirkondades säilitada kalatööstust. tingimuslikkus nüüd. selle puhul peame me olema järjepidevad ning tähelepanelikult seda küsimust uurima, et me kaitseks võimalikult hästi meie kalandussektorit sest äh, suure osa Euroopa jaoks on tegemist majanduslikult olulise sektoriga. nii, nüüd tuleb veel otsustada muudatusettepanekute tähtaeg, teen ettepaneku, et see võiks olla kahekümnes september kell kaksteist päeval, see on minu meelest neljapäev. päevakorrapunkt kaheksa, härra Vlasaki arvamuse projekt liidu kodanikukaitsemehhanismi kohta, Oldrich, palun aitäh, proua esinaine. ma sooviksin kolleegidele kinnitada, et liidu kodanikukaitsemehhanismi alane alusdokument on hea kvaliteediga, siin võetakse arvesse kõiki nõudeid, mis Euroopa Liidul selles valdkonnas on. eesmärk on koordineerida kodanikukaitsemehhanisme üksikutes liikmesriikides. kui me räägime erinevatele katastroofidele reageerimisest nii Euroopa Liidus kui väljas, sellest väljaspool. meie komisjoni, regionaalarengu komisjoni jaoks keskenduvad muudatusettepanekud eelkõige sellele, et meil on vaja kaasata rohkem regioone, linnasid ja kohalikke omavalitsusi. sest need sõltumatud ametivõimud mängivad võtmetähtsusega rolli nii katastroofide ärahoidmises kui neile reageerimises ning neid ei tohi kõrvale heita. tahaksin ka rõhutada seda, et mm, piiriäärsetel aladel on oma eh, erivajadused. Ehm, kui me räägime näiteks reageerimisvõimekusest, eh, ühisoperatsioonidest katastroofide puhul, erinevate piirkondade puhul, mina näiteks töötasin Tšehhi ja Poola piiril eh, mägedes valvurina eesmärk on siin ühendada tsiviilkaitsemehhanismid ja so-, solidaarsusfond. see materjal praegu siin lihtsustab märkimisväärselt olemasolevat mehhanismi. selle mehhanismi eh, enda äh, üksikasi, et selle rahastamine on siin toodud nüüd ühe mütsi alla, samuti on lihtsustatud süsteemi, mis puudutab transpordi kaasfinantseerimist, kriisi haldamisoperatsioonide juhtide ametisse määramist ning ka liikmesriikide ressursside eraldamist vastavatele piirkondadele ja kolmandatele riikidele. tahaksin teile rääkida neljast võtmemuudatusettepanekust, kõigepealt number üks. seal räägitakse kohalike omavalitsuste kaasamise vajadusest, siis muudatus number neli, nimelt tõhusam reak-, reageering piirialadel, muudatus üheksa selle otsuse koordineeritus solidaarsusfondiga ning neljas nendest muudatusettepanekutest on number kümme, kus rõhutatakse lähimuspõhimõtte tähtsust. vaadake ka muudatusettepanekuid kakskümmend ja kakskümmend üks, mis on seotud artiklitega üksteist ja kaksteist. praegusel hetkel ma teen ettepaneku, et need tuleks kustutada, aga mul toimub positiivne ja konstruktiivne dialoog komisjoniga ja me üritame leida mingisugust lahendust mul on siin olemas küll esialgne seisukoht, millest aga võib rääkida kunagi hiljem. nii palju sissejuhatuseks. suur tänu! aitäh! tundub, et kõik äh, variraportöörid äh, streigivad, Matulat ei ole, Kartenbachi ka mitte. Maria räägib äh, Alten nimel, seega proua Mander, palun. jah, ka siin asendan ma ALDE variraportööri. kõigepealt suur tänu härra Ulrich Vlasakile fantastilise töö eest. aga mõningad muudatusettepanekud nõrgendavad Euroopa mõõdet meie raportöör, variraportöör arvab, et muudatusettepanek neliteist kaotaks komisjoni suutlikkuse reageerida liikmesriikides, sest kaotatakse komisjonipoolne toetus äh, haldamisplaanide väljatoetamisele liikmesriikides. kaotatakse see sekkumismeede. samuti tunneme muret muudatusettepaneku seitseteist üle, mis puudutab riskijuhtimisplaane liikmesriikides. muudatusettepanek kakskümmend. see, siin võetakse komisjonilt ära pädevus äh, juht, ko-, koordineerida tegevust CRE-ga. E siis muudatus kakskümmend üks, ka siin kaotatakse komisjoni toetus liikmesriikidele Äh, siseriiklike süsteemide puudujääkide eemaldamisel. samuti kaob vajadus anda ka iga kahe aasta tagant aru äh, nõukogus ja parlamendis, äh, eemaldamaks olemasolevad puudujäägid. võetakse ära komisjonil ka öö, pädevus vahendite jagamisel. muudatusettepanek kakskümmend kaks ka sellele oleme mõneti vastu, siin vähendatakse Euroopa Liidu eelarvet kodanikukaitse valdkonnas. me arvame, et sobivam eelarve oleks siin mõistlikum. viimane muudatusettepanek, mis on problemaatiline, on kakskümmend kolm. see puudutab fonde riskijuhtimissüsteemi väljatöötamiseks. ilma teadusandmete kasutamata ei ole sellised süsteemid toimivad. meie enda muudatusettepanekud keskenduvad eelkõige lisarahadele, eh, millega aidatakse liik-, liikmesriike eh, kriisiolukordadele reageerida need mehhanismid peavad olema seotud äh, liikmesriikide vajadustega, mitte kriiside tõsisusega. samuti tuleks rõhutada rohkem võimalikke seadusemuudatusi tuumaenergia valdkonnas, sest nad võivad olla ka meie tulevase mehhanismi siht äh, märgiks vastavalt artiklile kolm lõikele üks. poliitiline kaitse on loomulikult äh, erakordselt oluline teema. siin äh, kodanikukaitse vallas avaneb erakordselt lai küsimuste spekter kuid äh, tegelikult me peaksime keskenduma kahele peamisele teemale. kõigepealt me peaksime olema kohapeal piirkondades hästi ettevalmistatud. väga sageli on ju nii, et kui kohalikul tasandil suudetakse õigeaegselt reageerida, siis suudetakse minimiseerida negatiivseid katastroofi tagajärgi kui lähtuda viimaste aastate kogemustest, siis lõunas on tekkinud teatud distants. oodatakse kuidagi nagu keegi peaks tulema kusagilt kaugelt ja kõrgelt ja hakkama tegelema. kohalikul tasandil valitseb uinumine selles küsimuses. seetõttu jäetakse õigeaegselt reageerimata ega tegutseta. ja ei valmistuta ka võimalikeks katastroofideks ette. nii keskpikas kui ka mm, pikemas perspektiivis. seetõttu tuleb poliitikaid koordineerida, tuleb tegeleda ennetustegevusega ja ka üldisemalt Äh, peaks olema kõigeks selleks valmis, äh, kui mingisugused hädaolukorrad tekivad. meil vähemalt Kreekas äh, ei saa ma küll öelda, et erinevate tasandid omavahel väga hästi koostööd teeksid. üks asutus vastutab ühe, teine vastutab teise asja eest ja vasakesi ei tea, mida parem teeb. kuid on väga oluline et meil oleks üle-euroopalisel tasandil ühtne strateegia ennetustegevuse vallas, selleks et meil oleks niisugune üle-euroopaline mehhanism. me ei saaks jääda pidama või rahulda sellega, mis on tänapäeva, tänasel päeval juba olemas. me ei tohi jätta ka piirkondi ja regioone ja omavalitsusi omapäi ma leian, et üle-euroopalisel tasandil tuleb tõhusalt teha koostööd selleks, et äh, koos regionaalsete ja kohalike omavalitsustega oleks võimalik äh, ennetustegevust läbi viia. nüüd äh, me räägime üksikutest võimalikest riskidest ja ohtudest, kuid meil on tarvis terviklähenemist. niisugused üksikute küsimuste puhul või nende ennetamiseks koostatud kavad ei hõlma kõike ja on seetõttu ebapiisavad. ei piisa sellest, kui me lihtsalt koostame ähm, kriiside öö, äh, riskide loendi, me peame lähenema tervikuna võimalikele ohtudele ja selleks ette valmistuma, aitäh! kas Konstantsa kõneleb äh, sotside variraportööri nimel, jah? jah, ma vabandan, ma ei teadnud, et ma peaksin sõna võtma variraportööri nimel, seetõttu ma vabandan kolleeg Vlasaki ees, sest ma ei kuulanud teda piisavalt täpselt. ja nüüd ma siis teeksingi katse kanda ette proua Kadenbachi äh, märkused. ta ei saa kahjuks täna siin olla. kõigepealt rõhutab proua Kadenbach, et sotsialistide demokraatide äh, meelest on väga hea, et luuakse terviklik ühtne õiguslik alus, mis äh, loob eelduse, et, et, et tõhusaks tegevuseks tulevaste kriisisituatsioonide korral kolm momenti, see puudutab äh, artiklite üksteist ja äh, kaksteist sätestatud Euroopa hädaolukordade reageerimise suutlikkuse küsimust. see tegelikult võiks siia jääda. ma arvan, et selles osas me peaksime ikkagi veel natuke pead ragistama ja leidma kompromissi, kui see peaks osutuma võimalik. teine moment mis, millele viitab proua Kadenbach, on see, et et kriisikavade koostamine on tegelikult palju otstarbekam kui riigisiseste riskide eh, loendite koostamine me leiame, et liikmesriikide kriisikavad eh, annavad võimaluse teabevahetuseks ja aitavad seetõttu ka eh, ennetada eh, käitumist kriisisituatsioonides, leida adekvaatseid lahendusi, selles mõttes meie toetame kriisikavasid. ja kolmas moment, mis oli väga oluline proua Kadenbachi jaoks, oli see, et et eh, miks ikkagi eelarvet kriisikaitse taga, eh, kodanikukaitse tagamiseks vähendatakse. põhjendused, eh, mis selle kohta olid toodud ja vähendus eh, oli proua Kadenbachi meelest ebapiisav. võib-olla on see mingi läbirääkimiste läbiviimise strateegia, aga me tahan öelda, et meie fraktsioon to toetab komisjonipoolseid ettepanekuid, suhtub nendesse võib-olla ehk teatud määral positiivsemalt kui kolleeg Vlasaki muudatusettepanekutesse, kuid põhimõtteliselt me toetame härra Vlasaki raportit ja see oleks proua Kadenbachi nimel praegu minult poolt kõik. Euh, merci Madame la Présidente, euh, chers collègues. Je voudrais tout d'abord. Patrice Terolien suur tänu, armsad kolleegid. kõigepealt suur tänu raportöörile tehtud töö eest. näete ju, et tegemist on väga tõsise probleemiga. aga ma ei ole üleni nõus äh, kogu selle lähenemisviisiga. kui vaadata näiteks äh, Haitil toimunut või siinseid metsatulekahjusid, siis on raske üle-euroopalist koordineerimist teha. näiteks üks nelikümmend kuus andis meile selge ettekujutuse sellest, mida me saame teha selleks, et katastroofide vastu toime, katastroofidega toime tulla. ja ega me ei hakka ju siin puhtalt lehelt peale, vaid me koondame lihtsalt terve hulga ole, olemasolevaid akte. ta, nagu raportöör ütlebki, oluline on tähele panna seda, mida me saa-, kuidas me saame asja paremaks teha äärealadel, piirialadel, nimelt koondada oma jõud selleks, et, et näiteks aidata ühel konkreetsel äh, piirg-, ühes konkreetses piirkonnas tegutseda, olgu siis need metsatulekahjud või mingisugused üleujutused jõgede ääres või mingisugused keemilise, keem-, keemia, keemiliste ainetega seotud äh, katastroofid, need on lihtsalt mõningad näited, aga äh, ma leian, et territoriaalsed koostööprogrammid äh, oleksid olulised, just nii saaksime kõige parema sünergia saavutada. ärgem unustagem seda, mis meil on juba saavutatud. suur tänu, Joachim Zeller nüüd palun. Danke, Frau Vorsitzende, also zunächst einmal will ich feststellen, dass die Schaffung eines europäischen Euroopa katastroofikaitsemehhanismi loomine on oluline. viimastel aastatel oleme pidanud mitmeid debatte, muuhulgas ka Strasbourgis öösiti, kui tulid Euroopas suured metsatulekahjud ja üleujutused, siis jõudsime järeldusele, et on vaja üleeuroopaliselt ühtset lähenemist hea küll, rahastamise küsimusega saime nagu ühele poole, kuid selgus, et on mitme, mitmeid arusaamatusi ja ebakõlasid tagajärgede likvideerimisel ja erinevate asutuste koostoimes. raportööriga olen ma nõus selles mõttes, et katast-, katastroofi kaitse on lähimus ülesanne, ma arvan, et iga kohalik omavalitsus, iga regionaalne omavalitsus peab seisma oma kodanike kaitse eest. üle Euroopa Liidu liikmesriigid on kohustunud eh, koosta, kohustunud koostama eh, katastroofikaitsekavu, kriisikavu naljakas, et on ikka veel liikmesriike, et mitte kõik riigid ei ole siiamaani pidanud vajalikuks niisuguseid kavu koostada. sageli on ka seal, kus kavad on koostatud, pole aga nende kohased ennetusmeetmeid rakendatud. seetõttu leian ma, et seda nõuet tuleb jätkuvalt esitada samas ei peaks me sekkuma mitte nendes riikide mm, kodanikukaitsesüsteemidesse, kus selline toimival kujul on olemas, kus on olemas plaanid, kus on olemas äh, väljaõpitud inimesed, kus on olemas ka äh, vabatahtlikud äh, organisatsioonid, nagu näiteks Saksamaal vabatahtlik tuletõrje. kuid ma leian, et on vajalik see, et me Äh, kodanikukaitse puhul me äh, peaksime rakendama üle-euroopalist solidaarsust, et kui ühel liikmesriigil tekivad tõepoolest äh, raskused oma kodanikkonna kaitsmisega, siis teised liikmesriigid mm, võivad tulla appi, võivad aidata, kuid seejuures peab olema selge, kuidas see koostöö toimib ja seda peavad täpselt teatama, täpselt teadma nii äh, päästemehhanismid kui ka äh, üleriigilised päästeametid. seetõttu on minu meelest oluline ühelt poolt see, et riigid oma äh, kriisikavad komisjonile esitaksid minu arvates see aitab sisukust ühist tegutsemist kriisiolukorras tagada ma leian, et vähemalt Saksamaa päästeameti süsteemis valitseb suur valmisolek eh, minna appi siis, kui teises riigis puhkeb mm, kriis või eh, looduskatastroof eh, ja nad on valmis seda tegema ilma täiendavate bürokraatlike mm, tõketeta me peaksime mitte liiga paljusid momente maha kriipsutama komisjoni ettepanekus, kuna komisjon tõepoolest on väga pühendunult selle dokumendi ettevalmistamisega tegelenud ja seda kõike räägin ka vari, meie fraktsiooni variraportööri nimel, aitäh! Je ne suis pas celui dans mon groupe qui suit ce, ce texte mina ei peaks küll ka kõnelema oma fraktsiooni nimel praegu, aga sellegipoolest siiski mõningad märkused mul on. üldiselt leiame, et komisjoni ettepanek on üsnagi hea ettepanek. meil on tarvis integreeritud lähenemisviisi selleks, et looduskatastroofidega toime tulla. aga paar märkust siiski seoses raportööri ettepanekutega. esiteks selle mm, era, eriolukorras reageerimise võimekuse ärakaotamine. kõigepealt me lihtsalt siis hakkame kogu selle meetme tõhusust lahjendama, see on ju üles ehitatud kõik nii ennetamisele, reageerimisele kui ka likvideerimisele. teiseks teine küsimus sellest, et kriisikavad asendada riskide loendiga. ja, ja siis meetmed, meetmete nimekirjaga selle kohta, kuidas äh, riskidest, riskidega toime tulla. sellega ühenduses tekib meil mitmesuguseid küsimusi. minu meelest see lähenemisviis ei ole hästi välja mõeldud. kriisikavad on just need, riikide kriisikavad on just need, kus on äh, kõik need äh, ennetustegevuse, ettevalmistused ja reageerimine ilusti ära kirjutatud. aga ma olen võtnud teatavaks ka raportööri poolt öeldu ja ta ütles, et seda asja veel arutatakse ja lõplik ei ole, nii et vaatame, mis siis komisjonis siin veel öeldakse, aitäh. suur tänu meil on ka komisjoni vastav esindaja kohal, Hans Das, palun, teile annan ka sõna. suur tänu, proua esimees, kõigepealt äh, tahaksin tänada härra Vlašakit selle raporti äh, projekti eest ja tänan ka toetuse eest paljudele meie poolt välja pakutud elementidele esmakordselt on kaasotsustaja Euroopa Parlament meie seadusandluse osas, sellepärast on see meile ka väga oluline ning me ka õpime väga palju sellest, kuidas, kui me jälgime seda arutelu siin parlamendis. me toetame väga Euroopa või loodame väga Euroopa Parlamendi toetusele, et see tulemus saaks olema tasakaalustatud. väga lühidalt rõhutaksin selles õigusakti olulisust kõikidele Euroopa piirkondadele. katastroofid on kasvuteel nii üle ilma kui ka meil Euroopas. ja see puudutab looduskatastroofe, aga ka inimeste poolt põhjustatud katastroofe. sagedus on suurem, rohkem on katastroofe ja meie haavatavus äh, kasvab üha enam. näiteks konkreetne näide, kui Emilia, Emilia Romagna maavärinad Itaalias eh, mitte ainult ei olnud, ei saanud inimesi hukka, aga kolmteist miljardit eurot läks maksma see otsene kahju ja see oli vaid üks konkreetne piirkond ühes liikmesriigis, mis kannatada sai. nii et eh, piirkondadele võib see risk olla siis tohutu suur. sellepärast on oluline, et komisjon, meile komisjonis, et olla valmistunud, kui rohkem tuleb katastroofe ja me oleme haavatavamad, siis ainus reaktsioon saab olla teha enamat selleks, et ette valmistada sellepärast ongi komisjon tulnud välja selle ettepanekuga, kus Äh, on, kus sisaldub tasakaalustatud lähenemisviis selleks, et äh, ennetada, äh, ette valmistada ja reageerida katastroofidele. muidugi mängivad olulist rolli selles regioonid kogu selles protsessis, alates ennetusest, valmisolekust kuni reageerimiseni. eriline rõhk piirkondadele on see aspekt, mida me kindlasti saame ka toetada selles raportis. selge on see, et väga palju on ju ka katastroofidel piiriüleseid mõjusid ning Euroopa tasandil meil õnnestub palju ära teha selleks, et just neid aspekte äh, konkreetselt arvesse võtta. nüüd lähimuspõhimõte on jällegi midagi sellist, mida meie väga siiralt toetame, ehk siin kõige rohkem kui kusagil mujal, sellepärast et me oleme raportööriga täiesti ühel meelel. kõigepealt äh, peab olema reaktsioon kohalik ja piirkondlik reaktsioon. see peab olema kiire, tõhus, ja vajadustel põhinev ja loomulikult siis piirkonnad ise teavad väga täpselt, missugused vajadused on ja kuidas kõige paremini reageerida, aga äh, tõsi on ka see, et alati ei saa piirkonnad ise toime, sellepärast peabki Euroopa solidaarsust täielikult äh, kasutama. me mööname muidugi ka seda, äh, et teinekord on lihtsalt looduse võim niivõrd tugev, et meil ei ole midagi teha. me ei hakka muidugi nullist peale, me oleme juba kümme aastat teinud koostööd tsiviilkait- või kodanikukaitsemehhanismi raames ja väga paljudki on juba saavutatud ja komisjoni ettepanek on selline, et kõik need head elemendid jäetakse alles, aga tuuakse juurde ka terve rida uuendusi, mis annavad meie meelest tõhusust juurde ja võimaldavad äh, paremini ette näha seda, missugune koostöö saab olema ja need on just need elemendid, mille jaoks me loodamegi teie toetust, need on need elemendid, kus meil on tarvis Euroopa Parlamendi abi selleks, et oleks kindel, et see ettepanek ära ei lahjendataks ehk siis need et ettepanekud on rohkem rõhku planete-, planeerimisele, siis vabatahtlike ressursside kogum selleks, et reageerida ja Euroopa Liidu tasemel rahastamine selleks, et teatud puudujääke või, või, või Äh, tegematajätmisi rahastada. ma arvan, et need kolm elementi pea, on ühe tasakaalustatud lähenemisviisi osad, neid tuleb vaadelda üheskoos, need suurendavad liikmesriikide vastutust selles asjas ja ka Euroopa solidaarsust. liikmesriigid peavad võtma, kandma vastutust ennetamise alal, neil peavad olema head plaanid koostatud, nad peavad olema valmis vahetama informatsiooni riskide kohta ja nende riskide elimineerimise kohta. ja Euroopa tasandil saame me nõnda siis üksteiselt õppida, jah, ja saame ka üksteisele pisut survet avaldada, et kõik võimalikult hästi tegutseksid samas aga peame me olema solidaarsed, kui on hädaolukord käes. sellepärast olemegi pakkunud välja, et organiseeruda paremini, et oleks selline vabatahtlik äh, ressursside kogum liikmesriikide poolt, nõnda et seda oleks võimalik äh, kasutada ja et äh, Euroopa Liit rahastaks siis neid puuduolevaid osi seal. me peame hoolitsema selle eest, et põhilised esmatähtsad vahendid on kättesaadavad ja kasutatavad, millal iganes keegi meist seda vajab. me peame rõhutama rohkem vajaduspõhisust ja mitte Euroopa Komisjoni või voliniku rõõmuks ei tee me seda, vaid pigem selleks, et kodanikud ei kannataks nendes kohutavates katastroofides. ma tõin selle Itaalia maavärina näite. teine hiljutine näide on Portugali metsatulekahjud, kus äh, Portugal äh, ei, ühel hetkel ei suutnud enam toime tulla ja ainult tänu projektile, mida see parlament siin oli ka toetanud, see, ainult tänu sellele oli meil võimalik tulla appi äh, Portugalile, saata neile lennukeid. nii et see oli üks praktiline näide sellest, kuidas see vabatahtlikkus toimib ja see juhtus Portugalis ju ainult paar nädalat tagasi ning see on hea näide sellest, et süsteem tõesti toimib, mis meil juba praegu paigas on. ja lõpetuseks kutsun teid üles toetama, et see, tea-, toetama meie seadusandlust nõnda, et see tõesti läbi läheks ja et see ambitsioonikus säiliks, et võetaks arvesse Euroopa piirkondade vajadusi ja Euroopa kodanike vajadusi, kes muidugi toetavad väga neid ettepanekuid, millega komisjon praegu on välja tulnud. kõige värskem Europarameeter kodanikukaitse kohta näitab seda et, et üheksakümmend seitse protsenti meie kodanikest toetavad Euroopa solidaarsust just suurte katastroofide puhul. suur tänu! Was suur aitäh, härra Tass. üsna kasulik kommentaar teilt. ja Oltsi viimane kommentaar on teha sinu. daamid ja härrad, suur tänu selle arutelu eest. Teid võib-olla üllatab see, aga te olite mitmes mõttes eriarvamusel minu meelest, sest te täpselt ei tea, mida me kompromissina praegu ette valmistame, ette valmistame, mis puudutab artikleid kakskümmend kaks ja kakskümmend kolm ning artikkel kaksteist ja üksteist. see puudutab siis Euro Euroopa reageerimisvõimet. meil on vaja seal leida kompromiss reageerimisvõime, võimet tuleb alati arendada koostöös liikmesriikidega. komisjon üksinda ei peaks olema see, kes otsustab suutlikkuse üle. minu arvates oleme me suutnud välja töötada kompromissi, mis teid ka rahuldab. teiseks. kriisijuhtimiskavad ja ohtude nimekiri ma tean sellest nii mõndagi, sest ma juhtisin kriisi haldamiskeskust enda kodupiirkonnas, samuti olin selle piirkonna maavanem. teatud osad nendest äh, strateegiatest on salastatud ning äh, sageli on osasid äh, aspekte võimatu üle kanda teistesse piirkondadesse, aga igatahes me peame teadma, millised on ohud, nendele, nende jaoks valmistuma ning astuma ka ennetavaid samme. kõigepealt on meil vaja kaardistada olukord. seda märkis ära ka volinik Barnier. eelmise parlamendi mandaadi ajal kuulamisel seega komisjon on selle küsimusega tegelenud juba mõnda aega. mis puudutab ette pandud eelarvekärbet, siis see kõik on suhteline. meilt palutakse ju, et me kärbiksime igalt poolt. loodetavasti jõuame ka siin kompromissile. veel üks oluline aspekt, mida siin mainiti, oli toetus lähimuspõhimõttele jah, see on läbiv joon minu kõikides ettepanekutes. meil on vaja suhelda ka linnade ja piirkondadega. see on minu jaoks väga oluline. mis puudutab ühtlustatud Euroopa menetluskorda, siis mina olen siinkohal ettevaatlik. igal liikmesriigil on oma erinevad kogemused ja traditsioonid, siin näiteks mainiti vaba, priitahtlikke pritsimehi jah, äh, erinevates Euroopa riikides on erinevad vabatahtlike assotsiatsioonid, olukord Lõuna-Euroopas on aga hoopis teistsugune. seega ärgem hakakem looma mingit ühtset mehhanismi. igal liikmesriikide grupil on oma lähenemine. igatahes suur tänu ja ootan edasisi arutelusid suur tänu! nüüd lõpetuseks muudatusettepanekute esitamise tähtaeg, teen ettepaneku kolmapäeva, üheksateistkümnes september kell kaksteist päeval. suur tänu! päevakorrapunkt üheksa, mis puudutab ühtekuuluvuspoliitikas territoriaalse arengu rolli optimeerimist. Terek Voon! suur tänu! proua esinaine, isegi mina ei hakkaks väitma siin, et see on väga põnev pealkiri raporti jaoks, samas mina olen väga põnevil selle raporti koostamise üle, sest minu arvates ka kolleegid mõistavad, kui oluline on, et ühtekuuluvuspoliitika oleks ka tulevikus tõhus. minu arvates on kolleegide hulgas ka konsensus, et üks või kaks viisi selle tõhususe saavutamiseks on öö, ähm, suurem lihtsustus, aga ka selle tagamine, et tuleviku ühtekuuluvuspoliitika on rohkem tulemuspõhine. raportis tehakse ettepanek, et kui me saavutame need kaks asja, lihtsustamise ja suurema tõhususe, siis selleks on vaja koondada erinevate fondide tegevus kohalikul ja regionaalsel tasandil. senini ei ole me suutnud välja öö, selgitada neid mehhinis-, mehhanisme, kuidas seda saavutada kohalikul tasandil selle dokumendi koostamisel kõigepealt konsulteerisin sidusrühmadega kohalikul ja regionaalsel tasandil, et uurida, mida nemad arvavad ühtekuuluvusfondide tulevikust. näiteks meil toimus ümarlaud kohalike omavalitsuste teiste esindajatega üle Euroopa, kes tulid Euroopa Parlamenti ja rääkisid nende fondide kasutamisest tulevikus. arutelude käigus selgitasime välja terve rea võimalikke näiteid tuleviku jaoks Need näited on olulised, sest nad on praktilised näited. Need ei ole lihtsalt uitmõtted, mis meil või komisjonil võiks olla. Need on näited koha, sellest, kuidas kohalikud omavalitsused tulevikus soovivad neid fonde integreerida. raportis uuritakse ka võimalikke ettepanekuid komisjoni poolt, kuidas nende arvates võiks neid fonde koondada. ning suutsin välja tuua selle, kuidas vähendada halduskoormat, leida integreeritud lähenemine, keskenduda regionaalsetele kohalikele probleemidele ning kasutada ära komisjoni enda poolseid ettepanekuid, näiteks kogukonna juhitud lähenemine, ühised tegevuskavad ja nii edasi. kui ma rääkisin nendest kohalike omavalitsuste esindajatega, siis leidsin, et tervitati neid mõtteid ning sooviti tõesti uurida tulevikus nende praktilist äh, ellurakendamist, aga kuigi neid ideesid tervitati, selgus, et meil on vaja suuremat selgust selle kohta, kuidas need ideed praktikas ka rakenduks. meil on vaja rohkem selgust selle kohta, kuidas neid äh, meetmeid ühendada. Nende kolme uue mehhanismi puhul selgitasime me välja ka edasisi näiteid Euroopast, näiteks meil on äh, Walesist, Taanist, Hollandist ja mujaltki näiteid selle kohta, kuidas need, neid uusi erinevaid mehhanisme saab kasutada tulevikus selleks, et need, neid viite fondi üheskoos kasutada. selle raporti koostamisel ja äh, tuleb nentida, et reaktsioon on olnud sellele suhteliselt positiivne, kohalikud omavalitsused äh, arvavad, et on positiivne, et parlament soovib tulevikus äh, tulevikku helgemaks muuta kohalike omavalitsuste jaoks ja ühendada neid meetmeid. seega ma ootan edasisi arutelusid kohalike omavalitsuste ja sidusrühmadega, aga ka parlamendisaadikute ja variraportööridega, sest see on esimene arutelu selle algatusraporti üle, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on alles septembri lõpus, riigihääletus kunagi novembris pärast te tutvustate neid kuupäevi kindlasti, ehk siis võib-olla meil on võimalik arutada veel neid ideid ning tuua siia raportisse ka veel uusi öö, näiteid. suur tänu! aitäh, Terek! järgmisena Rahvapartei vareraportöör. suur tänu! proua esineja, kõigepealt tahaksin tänada raportööri, see pealkiri on väga põnev, vähemalt sama põnev kui sisu. tegemist on olulise elemendiga Euroopa majanduse juhtimisel struktuursete reformide investeeringute põhise arengu suunas. meil on siin selgelt vaja välja tuua meie finantsinstrumendid ning kohandada neid vastavalt ka abisaajate, kasusaajate vajadustele. meil tuleb mõelda ka kuludele, mis on seotud rahastamise hankimisega ja samu, samamoodi on oluline siin halduskoorem, millest on korduvalt meie komisjonis räägitud. raportöör rääkis sellest samuti. meil on siin kolm instrumenti, mida dokumendis mainitakse, sooviksin neid lühidalt kommenteerida. kõigepealt kõige olulisem instrument, integreeritud territoriaalsed investeeringud. minu arvates stimuleerib see instrument vägagi tugevalt regionaalset arengut ning võimaldab ühendada rahastamise pakettidesse erinevatest äh, allikatest. seeläbi on võimalik organiseerida mitmesektoriaalset või mitmemõõtmelist äh, investeerimist. me peame toetama integreeritud lähenemist ka linnastutes, sest äh, meil peab olema võimalik kombineerida rahastamist erinevate eesmärkide jaoks. ma arvan, et integreeritud territoriaalse rahastamise kasutamine on võimalus ühendada reg-, regionaalarengu sotsiaalfondi ning Ühtekuuluvusfondi rahastamine. järgmine instrument on ühised tegevus, ühised tegevused. komisjon arvab, et ühine tegevus ei ole kasulik infrastruktuurse toetuse puhul, aga seda instrumenti saab kasutada selleks, et tagada funktsionaalne lähenemine. et tegutsetaks sobival tasandil naabrite vahel suuremate linnastute sees või isegi metropolides. aga need ühistegevused ei peaks jääma lihtsalt paberile. see peaks pea olema rohkem operatiivse iseloomuga, mida saaksid kohalikud omavalitsused kasutada erinevates valdkondades tegutsemiseks. ma olen kuulnud, et ühised tegevuskavad ei ole eriti ajamahukad ning tagatud on rahastamine erinevatest allikatest, et plaanid saaks tõesti ellu rakendada täies mahus ja õigeaegselt, saavutamaks kõige paremaid tulemusi. kolmas mehhanism, areng, mida juhib kohalik omavalitsus. see on see viimane mehhanism mis võiks olla täiuslik instrument selleks, et stimuleerida kohalike kogukondade tegevust, erinevate tegevust ellurakendamisel, mis on nende jaoks tähtsad. meil on vaja välja tuua selgelt need valdkonnad ning rakendusulatus selliste instrumentide puhul. oluline on välja töötada sõbralik viis, kuidas kohalike eesmärkide saavutamiseks rahasid saab hankida. meil on vaja lihtsustada haldusmenetluskorda, sest haldusstruktuuridel kohapealselt ei ole piisavalt personali või toetusstruktuure selleks, et ületada need komplekssed tõkked fondidest raha hankimisel. tuleks muuta seda, kuidas rahasid välja makstakse. Need ei peaks olema ähm, Äh, hilisemad hüvitised, vaid otsesed toetused, võib-olla peaks olema mingi eraldi fond selle jaoks, sest äh, seal saaks kõige selgemini selgitada, millised on eelarved. ma arvan, et kohaliku omavalitsuse ärakasutamine oleks hea viis saavutada detsentraliseeritust see aitaks kaasa ka kohalike algatuste edendamisele, aitaks luua uusi töökohti. lõpetuseks tahaksin kiita teid selle algatusraporti eest ning tahaksin ka öelda, et ma esitan mõningad muudatusettepanekud, aga kas te ei arva mitte, et need asjad, mis on seotud integreeritud investeeringutega, territoriaalsete investeeringutega, ei peaks käima eespool ühiste tegevuskavade aspektidest, sest need on ju olulisemad. suur tänu! aitäh, ma ei tea, kas ALDE nimel keegi soovib sõna, sest nende variraportor ei ole, keegi sõna ei soovi. rohelised, Karimat ei ole, Maržid ei ole, Nikolas Küsaelas, palun Sorry, before you start speaking, I would like... enne kui alustate, tahaksin paluda koordin-, koordinaatoreid ja abilisi. arvatavasti me jõuame koordinaatorite koosolekuga varem alustada, nii et kui koordinaatorid on siin, siis saame alustada varem. aitäh! see on väga tähtis algatusraport loomulikult me peame arvestama, et need fondidest saadavad vahendid on mõeldud kestlikkuse ja ühtekuuluvuse tagamisele. Nad peavad lihtsustama kodanike elu. see tähendab, et erinevaid instrumente tuleb optimaalselt ära kasutada optimaalse tulemuse nimel. aga selle saavutamiseks on vaja teha kohtadel koostööd ja loomulikult on oluline, et keskmesse seataks kogukondade, valdade, piirkondade, piirkondade areng. et need, koha peal oleks võimalik valida, mis on nende jaoks oluline ja see ellu viia. seega tuleb temaatilisi prioriteete kombineerida, finantseerida eri, finantseerimisega erinevatest fondidest. tuleb jälgida, et äh, vahendite kasutamine tagaks optimaalse tulemuse. seega tuleb vahendeid kasutada üksteist täiendavalt ja see ongi see, millest me siin parlamendis räägime, et me peame saavutama tulemuse lähtuvalt panusest. reeglid peavad olema lihtsad, selged ja arusaadavad. selleks, et neid vahendeid oleks tõesti võimalik kasutada kõikidel tasanditel. oluline on, et saavutatakse reaalne tulemus tulemus, mis vastaks fondide eesmärkidele. selle valdkonna vahendid on ju piiratud, mistõttu on erakordselt oluline, et kasutada saab ka alternatiivseid rahastamisvahendeid. niisuguse kombinatsiooni tulemusel on võimalik tõepoolest saavutada prioriteetseid eesmärke. nii on võimalik kasutada täiendavaid vahendeid, vahendeid rohkem, kui need esialgu olid võimalikud Thank you, I... suur tänu. kas Kristjan Svanfeld on siin, kas eh, regionaalarengu peadirektor soovib sõna? suur tänu. minagi tahaksin tänada raportööri selle raporti eest ja selle raporti vaimu eest. me jagame seda täielikult. meil on tarvis tugevdada tõesti territoriaalset mõõdet ja fonde on samuti tarvis integreerida, see on kogu selle ettepaneku idu ja me tahaksime, et säiliks ka tegevusjuhis, tegevuskoodeks, käitumiskoodeks, et tagada seda. mul oli väga hea meel näha neid praktilisi näiteid selles raportis, aga ma tahaksin ühte asja ära klaarida instrumentide osas. nimelt, et see ühistegevuskava on territoriaalse instrumendina esitatud ja ta ei, ta on ta on tegelikult see tulemuspõhise rahastamise mehhanism, et te saate arvestada välja, mis teie saavutus maksma läheb, nõnda et oleks võimalik äh, seda välja arvutada, aga üksik äh, taristuprojektidega on see raske, sellepärast see on siis just seda, selle mm, fondi jaoks olulisem ja samuti väike vahe on ka kogukonna juhitud kohaliku arenguprojektide ja integreeritud territoriaalsete investeeringute vahel. mingis mõttes oleks vaja vaadata siis rohkem, selles esimese puhul vaadata rohkem kogukonna juhitud kohalikku arengut, aga integreeritud investeeringute puhul võiks vaadata ka laiemalt, regionaalselt, nii et nad on kõik üsna erinevad, neid on võimalik üheskoos kombineerida, kuid ei pea seda tegema ja praktilised näited, mis mulle meeldivad hästi, nendest rääkides ka võib-olla tõesti on tarvis sellega seoses rohkem juhiseid ja me töötame selle nimel, et neid juhiseid rohkem anda, selleks et oleks arusaadav, kuidas need instrumendid peaksid toimima. ja tahaksin mainida näiteks just see kogukonna juhitud kohaliku arengu puhul kõik mm, peadirektoraadid töötavad ühise dokumendi nime, ühe, ühise dokumendi kallal, kus suunised paika panna, aga Need praktilised näited osutavad ka sellele, et tegemist ei ole mitte ainult instrumendi tähtsusega, vaid selle rakendamisega nii siseriiklikul, regionaalsel kui ka kohalikul tasemel ja et kõik vastavad äh, ametkonnad kõikidel tasanditel peavad tugevat rolli siin mängima. mul on tõesti hea meel, et need näited siin raportis on välja toodud. suur tänu! suur tänu! Tere, kas sa tahaksid lõpetada selle arutelu kuidagi? suur tänu kõigepealt, suur tänu kõikidele kolleegidele märkuste eest, eriti siin minu ees istuv kolleeg, kes ütles, et tal on jumala õigus, et mida rohkem me raha kokku paneme, mida suuremad need projektid on, seda suurem ka mõju saab olema. ja me toetame kõik seda ja see ongi tegelikult ju üks selle algatusraporti eesmärke, tuua nimelt välja, kuidas seda saavutada. ja paar sõna ka integreeritud territoriaalsete investeeringute kohta minu meelest see tähtsuse järjekord või see, kus nad ilmuvad äh, siin raportis või esile tulevad, seda me võime arutada, kus kohta seda paigutada, see pole mingi suur probleem. aga, ja siis nendest samadest äh, territoriaalsete investeeringute mm, projektidest äh, on erinevaid erin-, erinevaid fonde on võimalik kasutada ilmselt nende projektide jaoks küsimus on ka selles, et kuidas saavutada need äh, kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärke ja nii edasi, muidugi see ei puutu küll otseselt minu raportisse, aga võin kujutada ju näiteks äh, äh, mõned suured projektid võivad olla sellised, kus seda kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärkide saavutamise raha oleks võimalik kasutada nende suurte teadusprojektide või infrastruktuuriprojektide jaoks. et selline võimalus võiks tuleviku jaoks olla ette nähtud. aga sellest me praegu ei räägi tahaksin tänada ka komisjoni oma panuse eest ja hea, et meil on selgitusi öö, tarvis natukene rohkem teha, sellepärast et võib-olla tõesti kõigil ei ole täpselt selge, mis see uus mehhanism, need uued mehhanismid, mida need kõik hõlmavad ja ma hea meelega olen valmis komisjoniga seda veel arutama ja selgitama neid märkusi, mis meil siin raportis on. üks asi oli see, mida ma tahtsin rõhutada selles raportis, nimelt, et on vaja selgust, aga ka lihtsustamist sellepärast et kui me hakkame, tahame ergutada kohalikke omavalitsusi ja regioone, et nad kasutaksid neid rahasid üheskoos, siis asi peaks olema lihtne ja selge. kui me seda ei tee, siis nad ei soovi seda teha ja nad ei proovigi hakata neid erinevaid fonde üheskoos kasutama. seda ma kindlasti rõh tahaksin rõhutada raportis, meil on natukene aega, arutan seda äh, kolleegidega ja ka komisjoniga tahaksin arutada, enne kui see raport valmis saab, aitäh! suur tänu! mina ütleksin ka väga lühikese kommentaari ise sinu raport tuleb äh, areneb praegu koos nende läbirääkimistega, mida me juba oleme alustanud. Äh, aga väga oluline on ka rakendusfaas, mis tuleb hiljem ja võib-olla sinu raport nii palju võib-olla ei, võib-olla nii suurt täht-, valitsust ettevalmistamise juures ei oma, aga ka rakendamise juures hakkab see olema väga oluline, just eriti seoses kõigi nende suuniste ja juhistega, mis võidakse veel välja töötada. nii et sellest raportist saab olema ka kasu hiljem ja sellega tahaksin tänase diskussiooni lõpule viia, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kahekümne neljas september see tähendab seda, et terve nädal on aega ja ka kell kaksteist päeval siis palun ja sellega saab meie koosolek läbi. homme on meil palju hääletamist, ärge unustage kaarte kaasa võtta ja nüüd koordinaatorid. härra Omarji saab tulla kümme enne kuud, nii et me võime teistega võib-olla siis alust-, või teised ko-, koordinaatorid võiksid siis ka kümme enne kuud tulla, nii et me alustame seitsme minuti pärast. suur tänu!